Bon après-midi, kolleeg. kaunist pärastlõunat, kallid kolleegid. tere tulemast, härra Piibalks. olete soojalt teretulnud Euroopa Parlamenti. ma soovin teile kõigile aastaks kaks tuhat kümme kõike paremat. me kõik teame, miks me oleme täna siia kuula-, siia kokku tulnud. tegemist on härra Piibalksi kuulamisega selleks, et määrata tema pädevus äh, Euroopa Komisjoni arengukoostöö voliniku ametikohale, mille härra president Barroso talle on nimetanud. ma tuletan teile meelde, et komisjoni ametisse nimetamise menetluse kohaselt vastavalt kodukorra artikli number seitseteist lisast kuulab parlament ära Äh, volinikukandidaadid, äh, hindamaks nende üldist pädevust, äh, nende Euroopa pühendumist ning nende sõltumatust. parlament hindab ka nende teadmisi vastava portfelli osas ja ka kommunikatsioonipädevust ma tuletan teile meelde, et enne seda kuulamist vastas volinikukandidaat kirjalikult eelesitatud küsimustele, need peaks olema kõikidele ka laiali jaotatud, enne kui läheme asja juurde, tuletaksin teile meelde selle, kuidas tänane kuulamine on üles ehitatud kõigepealt äh, võtavad lühidalt sõna poliitilised fraktsioonid selleks, et äh, tuua välja nende prioriteedid arengukoostöö vallas siis järgneb volinikukandidaadi sõnavõtt, mis ei tohiks olla pikem kui kümme minutit. sellele järgneb kaks tundi ja viisteist minutit küsimusi iga poliitilise eh, fraktsiooni esindajad saavad siis esitada pärast seda küsimusi. selline pingpong meetod näeb siis ette seda, et kasutatakse iga küsimuse jaoks vähem äh,, maksimum kolm ja pool minutit. nelikümmend viis sekundit iga küsimuse esitamise jaoks, minut nelikümmend viis jääb komisjoniku voliniku, äh, kandidaadile vastamiseks ja kolmkümmend sekundit siis lisaküsimuse ehitamiseks, esitamisega kolmkümmend sekundit lõppvastuse andmiseks, mida lühimalt, lühemalt oma küsimusi esitate, seda kauem jääb kandidaadil aega küsimustele vastata ja seda rohkem on aega ka lisaküsimuste jaoks. ma tuletan teile meelde, et lisaküsimused peavad olema otseselt seotud volinikukandidaadi portfelliga ning ei tohiks puudutada teisi küsimusi. minul kui esinaisel on õigus äh, äh, välja jätta kõik need küsimused, mis kriteeriumitele ei vasta. järgneb ka kaks, tähendab, meie kuulamise ajal on ette nähtud ka kaks vaba prot-, vaba mikrofoni osa saadikud, kes tahavad osaleda selles osas, saavad sõna viieteistkümnest kahekümneks sekundiks küsimuse esitamiseks ja volikogu kandidaadilt ma paluksin samuti väga lühidalt teha, vastates. kõneaja jaotamisel eelistatakse arengukomisjoni täis- ja asendusliikmeid. lisaks äh, sellele äh, oleme me andnud võimaluse äh, andnud volinikukandidaadile võimaluse täpselt, täpsustada teatuid küsimusi, millele ei saadud piisavalt vastust lõpuosas siis me oleme kutsunud siia Väliskomisjoni, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni ning äh, AKV Euroopa Liidu äh, parlamentaarse äh, assamblee delegatsiooni liikmed, nagu ka Afri-, Pan-Aafrika Parlamendi delegatsiooni liikmed siia meiega koos osalema ja lõpuks saab siis lühikeseks lõppsõnaks härra Piibalg sõna, kui ta seda soovib. meie debatt täna tõlgitakse kõikidesse Äh, keeltesse, seega saab kõik kasu-, kõik kasutada oma emakeelt äh, ning tuleb arvestada siis kõikidel küsimuste esitajal seda, et tegemist äh, on tõlkega kohtumisega ning et ärge rääkige palun liiga kiiresti. Euroopa Parlamendi internetileheküljel on võimalik ka otseülekandes jälgida meie istungit ja kõik inform-, lisainformatsioon on samuti sealt näha ning kõike, äh, kogu see debatt võetakse äh, linti ning äh, avaldatakse ka kirjalikult niipea kui võimalik. ja nüüd alustagem siis poliitilistest fra-, fraktsioonidest ja kõigepealt saab sõna pooleteiseks minutiks härra Mitchell. suur tänu, proua esinaine! mul on väga vähe aega ja seega lähen kohe asja juurde. tere tulemast, härra Piibalgs! kõigepealt äh, mind ausalt öeldes jahmatas see, et äh, teie kirjalikes vastutes ei vastata absoluutselt äh, arengukoostöö instrumendile, milles nähakse ette kulutusi tervishoiule, haridusele ning järelevalveprotsess samuti. mind ausalt öeldes tekitas, mulle tekitas see muret, et te seda ei maininud. ja teiseks ütleksin veel nii palju, et minu meelest on väga oluline see, et Euroopa Liit oleks ühenduses oma kodanikuga kus praegu on jäänud kodanik. Äh, kodanik äh, osaleb, äh, kodanik on jäänud kõrvale sellistest meediasündmustest nagu Glen Eaglesi kohtumine ja nii edasi, aga meie peame üles näitama liidri rolli, me kõik teame, millised on need kurvad näitajad, näiteks nagu üksteist miljonit last sureb vaesusesse igal aastal. Euroopa Liit on kõige suurem arenguabi andja, võtke seda teemat tõsiselt, palun. ja kolmandaks ütleksin seda, et Euroopa Rahvapartei öö, toetab etnilist arengupoliitikat, mille aluseks on inim-, üksikisiku väärikus. see peab olema kõige keskmes, nii et palun kaaluge meie poliitikat, mis on leidnud siin väga palju toetust nimelt maaomanduse ja ettevõtluse toetamise eest. Need on võimalused, kuidas inimesed vaesusest päästa, andes neile siis abi, mitte neid pidevalt välja päästes, aitäh. Monsieur Berman, vous avez la parole härra Berman, teil on sõna, palun. tere tulemast, härra Piibalks, suur tänu, härra proua esinaine. sotsialistide ja demokraatide jaoks on arengukoostöö olnud alati ülioluline. meil on kanda teatud vastutus rikka Euroopa Liiduna inimeste ees, kus ne,, nendes riikides, kus olud ei ole nii head arengukoostöö hariduse toetamiseks, äh, tervishoiu toetamiseks, naiste ja meeste võrdõiguslikkus, kuid vaesuse vastu võitlemine ei tähenda mitte ainult laste surevuse vähendamist ja sellist tegevust, vaid hõlmab endast tegelikult ikkagi jätkusuutlikku arengut nii meie kui ka nende jaoks ja seega meie tahaksime, et arenguvolinik äh, äh, tegeleks äh, Äh, sellega, et saavutada see null koma seitsme protsendiline eesmärk, meil on vaja anda tõhusamat abi ülejäänud maailmale ning pä-, pädevused ja vastutused tuleb senisest paremini jaotada. tuleb tagada ühtekuuluvus, äh, me ei saa siin äh, lihtsalt jätkata sellist rutiinset eurožargooni kasutamist arenguabis ja seda igas mõttes ja nüüd suhted Kolumbiaga näiteks on täiesti arusaadav, et praegu ei mõisteta seda, mil-, kuidas on võimalik antud oludes jätkata samasugust poliitikat näiteks Kolumbias. me peame keskenduma koostööpoliitika rahastamisele samuti. Te ei ole mitte midagi aga öelnud oma vastutus inimõigus, vastustes inimõiguste kohta, ma tahaksin teada, miks on see nii? härra Görans, teil on järgmisena sõna. suur tänu, proua esinaine kui äh, härra Piibalks passe, äh, siis äh, on tal üks kõige suuremaid portfelle ning meil on nüüd võimalus võidelda inimeste õiguste eest, turvalisuse eest, naiste olukorra parandamise eest, seega härra Piibalks e, ku-, see poliitikavaldkond on väga oluline. ja seega on väga oluline, et tuleb tal koostööd teha ka teiste volinikega ja oluline on, et Äh, te nende pilli järgi ei tantsiks, vaid võtaksite ähm, vaesusevastases võitluses juhi rolli. vaesusevastase võitlus ei tohi ähm, jääda kõrvale teiste poliitikate eest, teil on väga raske tööpõld ees, raske on see sellepärast, et kriiti-, kriise on meil äh, täna öö, äh, palju ometigi, majanduskriis, panganduskriis, kriisid rahvaste vahel, kliimakriis ja nii edasi ja kõik need kriisid on omavahel seotud. seega te peate üles näitama autoriteeti, te peate leidma endale partnerid, teil on vaja oma poole võita nii vabaühendused kui ka rahvas laiemalt ja ütleksin, et äh, see puudutab ka riski haldamist, äh, teie töö äh, minu meelest tuleks teil üles ehitada ka tugev partnerlus selle komisjon, selle parlamendikomisjonidega. nüüd roheliste poolt proua Sargentini. Äh, aitäh, esimees, volinikukandidaat, te jõudsite siia meie ette ajahetkel, mil maailmas on väga palju kriise, kliimakriis, energiakriis, toidukriis, äh, need on kõik maailma mõjutanud ja eriti arengumaid kätte on jõudnud aeg tõelisteks muutusteks poliitika valdkonnas selleks, et edendada jätkusuutlikku arengut. roheliste fraktsiooni jaoks on teie ametiaja kõige olulisemaks eesmärgiks kaubandus, mis teeniks arengupoliitika huve, võitlus maksuparadiisidega, ja põllumajanduse muutmine prioriteetseks sektoriks. Teie ülesandeks ei ole lihtsalt äh, jälgida are-, ametlikku arenguabi, teie ülesanne on hoolitseda selle eest, et Lissaboni lepingu artikkel kakssada kaheksa saaks teoks. see artikkel ütleb, et Euroopa Liidu poliitikad ei tohiks kahjustada üldisi arengupoliitika eesmärke, eelkõige vaesuse lõpu tegemist kas te näete ennast sellise koordineeriva volinikuna oma teiste kolleegide hulgas, volinike hulgas, kes tegelevad kehkon-, keskkonnaga, kaubandusega, nõnda edasi, ja te hakkate esindama ka komisjoni välisasjade nõukogus ja kuidas te hakkate jagama tööd äh, oma kolleegide De Kuhti ja äh, Ashtoniga äh,, kuidas teil õnnestub arengupoliitika panna kõige olulisemale kohale, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Tännok e, eesistuja, volinikukandidaat, meie fraktsioon on uus fraktsioon Euroopa Parlamendis ja meie toetame selliseid poliitikaid, mis vähendavad vaesust ja tahavad, et Euroopa Liidu poliit-, maksumaksja raha kõige paremini ära kasutatakse. me peame mõistma, et igal inimesel arengumaas on, arengumaadel on samuti oma inimväärikus ja meie sooviksime, et abi keskenduks rohkem just sellistele riikidele, kus sellega saab kõige rohkem muuta. me tahaksime, et vaestel riikidel oleks rohkem kontrolli selle üle, kuidas abi kulutatakse ja me ei taha rahastada nende korrumpeerunud valitsusi. me soovime ka ambitsioonikaid kaubanduskokkuleppeid, sellepärast et ka kaubandus aitab vaesust äh, vähendada rohkem kui midagi muud ja me peaksime osutama palju rohkem tähelepanu konfliktide vältimisele ja konfliktide lahendamisele. sellepärast, et konfliktiseisus inimesed on haavatavad, äh, vaatamata sellele, kui palju abi nad saavad. Äh, maailma majanduskriis on väga halvasti mõjutanud just nimelt maailma vaesemaid ja neil on vaja seetõttu äh, fokusseeritud abi meie oma fraktsiooni poolt sooviksime, et Euroopa Liidu maksumaksjad, kes on samuti sattunud raskustesse, toetaksid meie abiprogramme, aga see tähendab, et nendel programmidel peavad olema paremad tulemused, need programmid peavad olema läbipaistvamad, aruandekohustuslikumad, auditeerimist tuleb parandada, samuti tuleb arvestada inimõigustega abi saavates riikides meie kokkulepe Euroopa Liidu maksumaksjatega peaks olema selline, selleks, et nad oma raha eraldaksid, kõneleja katkestatakse just closed, excuse me. Uh, the, <clears throat> la parole est... ja nüüd saab sõna proua Zimmer. De Gue. Gue fraktsioonist. härra äh, Piipalks, me erwarten von Ihnen. härra Piipalks, me ootame äh, vasakfraktsiooni teilt, et teie volinikuna teeksite konkreetseid jõupingutusi ja esitaksite meetmete paketi äh, selleks, et me suudaksime saavutada aastatuhande arengu eesmärgid aastaks kaks tuhat viisteist Te, äh, te äh, äh, viitasite sellele ka oma vastuses, et teie ametiaeg langeb selle arengu eesmärgi saavutamisega kokku ja praegu just pärast Kopenhaageni konverentsi kliimamuutuse ja keskkonnakriisi tingimustes öö, on vaja see kõik ühendada globaalse võitlemisega vaesuse vastu teiseks lähtume meie fraktsioonina sellest, et äh, arengupoliitikal saab olema iseseisev iseloom Euroopa Liidu poliitikate hulgas, mida ka vastavalt ellu viiakse. samas ootame meie kui fraktsioon seda, et kõik liikmesriigid äh, äh, kaasatakse sellesse tegevusse nii, et sellest ei tekiks majanduspoliitilisi vastuolusid me loodame, et teie kui volinik Cotonou lepingu läbirääkimiste käigus ja eeskätt eh, kui me räägime eh, riiklike vahendite eraldamisest, eh, järgite senist poliitikat. ja nüüd saab sõna proua Sinclair EFD fraktsiooni nimel. Hello um,. I've ma vaatasin läbi teie eluloo ning ma märkasin, et te olete olnud ka kommunistliku partei ridades endises Nõukogude Liidus, nii et, et ebademokraatlike institutsioonidega koostöö tuleb teil väga hästi välja. samuti märkasin ma, et te toetate tuumaenergiat. Te olete kinnitanud, et Äh, liikmesriigid peaksid ise suutma ennast energiaga varutada, varustada, seetõttu toetad tuumaenergiat ja ma olen täiesti nõus oma kolleegi härra, härra Tänokiga äh, selles osas, mida ta rääkis Euroopa Liidu abist ja äh, selle jaotamisest ja riikide su suutlikkusest seda abi kasutada, eriti Eh, valmistab mulle muret eh, see, need nõuanded, mida teile võib-olla edastatakse, härra Lincoln näiteks, eh, võib-olla te võiksite selgitada tema rolli teie elu, mulle tu-, elus, mulle tundub, et selles valdkonnas on olnud probleeme, nii et ma sooviksin rohkem infot selle kohta, aitäh. ja nüüd kuulame ära siis volinikukandidaadi, tal on siis sõna oma sissejuhatavaks avalduseks Äh, proua eesistuja, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, mul on väga suur au olla täna siin, et ja esitada teile oma kavatsusi ja eesmärke volinikukandidaadina arengupoliitika valdkonnas. ma olen uhke ja entusiastlik seoses mõttega võtta eh, endale see ülesanne, mille president on mulle usaldanud. ma mõistan, mil määral need väljakutsed, eh, mis meie ees seisavad, on eh, palju arvukamad ja palju olulisemad kui kunagi varem viimased kriisid maailmas on veel kord näidanud, mil määral me elame ühe maailmas, mis on globaliseerunud ja vastastikku sõltuv. Need, kes arvavad, et me võime või et me peame end isoleerima vaesuse tagajärgedest, sellest vaesusest, mis tabab teisi äh, riike, eksivad arengumaade aitamine äh, võitluses vaesusega ning äh, nende võimaluste ärakasutamine, mida pakub ülemaailmastumine, on meie kohustus ja see on ka meie huvides. ja parim viis, äh, mis meie käsutuses on, on just nimelt arengupoliitika järgmised viis aastat on pöördelise tähtsusega Euroopa Liidu arengupoliitikas kõrge esindaja ametikoha loomine ning välisteenistuse loomine äh, loovad äh, suurepärase võimaluse suurendada Euroopa Liidu delegatsioonide olulisust kogu maailmas ning äh, pakkuda tõelisi väljavaateid sellise killustamise vähendamiseks, mis meie abi osutamise vallas praegu valitseb. samas aga peame me oma arengupoliitika eesmärkide osas selged olema. tegemist, selleks eesmärgiks on vaesuse likvideerimine maailma kõige halvemas olukorras olevates riikides ja regioonides. me peame ära kasutama seda sünergiat ja tõhusust, mis võib tuleneda uutest süsteemidest, ilma, et me peaksime arengupoliitikat lihtsalt mingiks vahendiks, mis aitaks meil saavutada eesmärke ainult Euroopa Liidu huvides Äh, see poliitika on oluline mitte üksnes Euroopa Liidule, vaid ka meie partneritele arengumaades. Äh, see on oluline selleks, et säilitada meie usaldusväärsus nende silmis. Äh, sellist seisukohta väljendas väga selgelt president äh, Barroso äh, oma ametisse nimetasime kirjas mulle, kus ta ütles, et ta on kindlalt otsustanud säilitada Euroopa Liidu rolli arengumaailma eestkõnelejana. järgmine, järgmised viis aastat on pöördelise tähtsusega ka seetõttu, et meil tuleb säilitada see mm, hoog, mis maailmas on selleks, et suureneks toetus arengule Äh, samas me oleme ju silmitsi kriisidega väga paljudes valdkondades. tähelepanu peab olema suunatud rohkemale, paremale ja kiiremale abile nüüd äh, tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele olulisematele prioriteetidele, millega ma hakkan tegelema, kui mind ametisse kinnitatakse. kõigepealt aastatuhande arengueesmärkide edu me on, meil on jäänud viis aastat, et neid olulisi eesmärke saavutada, enne kui toimub kahe tuhande viienda, viieteistkümnenda aasta, aastatuhande arengu eesmärkide läbivaatamine. me peame olema edukad. ma tean, et see ei ole kerge, aga tegemist on tõsiste lubadusega, mitte lihtsalt ähmaste püüdlustega. Äh, praegune olukord ei võimalda meil enesega rahul olla, vastupidi me oleme saavutanud mõningast edu Aasias, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas ja mõnedes Aafrika riikides, aga Saharast lõuna poole jäävas Aafrika osas ole, äh, on probleeme palju. Äh, viimaste kriiside kogumõju, olgu siis tegu toiduainete kriisi, energia, majandus või finantskriisiga, on ohtu seadnud isegi siiani saavutatu. niisiis minu teiseks olulisemaks eesmärgiks on tagada, et me tõesti oma lubadused ellu viime. mõned liikmesriigid vähendavad ametlikku arenguabi oma eelarvetes finantskriisi tõttu. ma tean, et liikmesriikide eelarved on raskustes. aga kui me ei pea oma lubadusi arenguabi osas, kuidas me saame siis oodata, et arenguriigid suhtuvad partnerlusse tõsiselt? kui mind nimetatakse arenguvolinikuks, siis teen ma kõik selleks, mis minu võimuses, et liikmesriike innustada oma lubadusi pidama, pidama neid lubadusi, mida nad on andnud. see on meie enda põhihuvides. ma ei kõhkle väga selgelt juhtimas nendele liikmesriikidele, kes ei suuda oma kohustusi täita minu kolmandaks oluliseks prioriteediks on abi tõhusus ma töötan äh, väga kõvasti selle nimel, et tagada, et meie arengukoostööprogrammid võimaldavad meil reageerida tegelikele olukordadele, mis meie partnerite ees seisavad. samavõrra oluline on see, on Euroopa äh, konsensus arenguküsimustes, see on käivitanud protsessi selle asemel, et kahekümne äh, kaheksa doonori asemel komisjoni ja kahekümne seitsme liikme Äh, riigi vahel, kes tihtipeale äh, viivad ellu poliitikat, mis kattuvad, nüüd on meil olemas tõeline euroopalik lähenemine samuti jätkame koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega tingimustel, et nad võimaldavad saavutada lisandväärtust ja et nende tegevus on läbipaistev Euroopa maksumaksja jaoks. aga me peame tegema veel palju-palju rohkem, kui me tahame oma eesmärke saavutada. hiljutised uuringud on näidanud, et me võiksime saavutada ligemale üheksa miljardit eurot kogu rahvusvahelist abi igal aastal, kui me oleksime tõhusamad ja ma tahaksin anda sellele küsimusele uut poliitilist hoogu. tegemist on usaldusväärsuse ja aruandekohustuslikkuse küsimusega meie kodanike ees ja täpselt samuti puudutab see ka meie partnereid arengumaades. neljandaks, abitõhusus on äh, samuti küsimus, mis puudutab meie partnereid. ei ole mõtet osutada abi ja siis näha, kuidas riik müüb oma loodusvarasid äh, põlvkondade kaupa ja ei äh, arenda oma looduslikku jõukust äh, mõõdukal viisil, mis tooks kaasa siis tööstuse arengu, arengu töökohad äh,, Äh, töökohtade ja majanduskasvu arendamine on sama oluline arengumaadele nagu ka Euroopa Liidule. kui mind ametisse kinnitatakse, siis üks teemasid, millele ma keskendun järgmise komisjoni ametiaja jooksul, on tagada, et äh, kus iganes võimalik, ähm, seda abi, mida me anname, kasutatakse nii, et see tagab pikaajalist majanduslikku arengut. minu viiendaks prioriteediks on äh, arengupoliitika sidusus. ma teen tublit tööd selle nimel, et tagamaks, et kõik Euroopa Liidu poliitikad tõesti sisaldaksid arengukomponendi, olgu tegemist kaubanduspoliitika, põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika või mõne muu poliitikaga. ma tean, et see ei saa alati olema kerge, aga te võite loota minu otsusekindlusele. kuuendaks, ma tahan, et Euroopa Liidu kodanikud oleksid uhked selle üle, mida me arenguabiga teeme me osutame umbes kuuskümmend protsenti kogu maailma ametlikust arenguabist, aga samas me toodame vaid kakskümmend kaks protsenti maailma SKT-st. me peaksime olema uhked ka selle üle, kuidas me abi osutame meie arengupoliitika rajaneb meie Euroopa väärtustel nagu solidaarsus, demokraatia, eh, põhiliste inimõiguste austamine, õigus haridusele, õigus tervishoiule me ei keskenda arenguabi oma kaubandus- või kaitse-eesmärgide toetamisele, samuti ei püüa me ära kasutada tooraineallikaid. me osutame arenguabi selleks, et vähendada vaesust, selleks, et aidata maailma kõige vaesemaid. selles peitub meie unikaalne tugevus. enamgi veel, ma tahaksin keskenduda sellele, et in-, põhiliste inimõiguste austamine ja eriti naiste õiguste austamine on Euroopa arenguabipoliitika lahutamatu koostisosa. me peame hoolitsema selle eest, et see abi, mida me osutame, on tõesti tõhus ning toob kaasa vaesuse vähendamise ja mitte lihtsalt vaesuse ohjamise. mitte ükski riik ei eh, suuda edukalt ennast vaesusest eh, välja tuua, kui jätab ennast ilma jätab poole oma äh, elanikkonnast ilma sõnaõigusest. daamid ja härrad, mul ei ole võimalik käsitleda kõiki teemasid, mida ma oleksin soovinud käsitleda. see nimekiri, mille ma esitasin, ei ole ammendav. ma loodan, et ma saan keskenduda sellistele prioriteetidele nagu kliimamuutused, vajadus hoolitseda selle eest, et jõupingutused äh, arengumaid aidata lisanduvad ja ei asenda arenguabi et me töötame koostöös äh, kodanikeühiskonna, need on mõned teemad, mida võiks veel mainida. aga ma loodan, et need lühikesed märkused rõhutavad, et ma olen pühendunud sellele, et toetada neid väärtusi, äh, mis Euroopa Liidul on äh, ja lõpetuseks tahaksin rõhutada, kui oluline, oluline on minu jaoks tõelise partnerluse väljatöötamine komisjoni ja parlamendi vahel arengupoliitika küsimustes. me peame koostööd tegema poliitikat arutades, selle kujundamisfaasis ja ka selle praktilisel ellurakendamisel. ma loodan teie toetusele ja ma loodan, et ma saan ära kasutada selle komisjoni liikmete kogemust. ja ma tahaksin öelda, et minul ei ole mitte midagi äh, äh, varjata, ma olen alati võidelnud Läti iseseisvuse eest, ma olin valitsuses, äh, millel ei olnud väga suuri võimalusi, aga ma arvan, et ma olen andnud oma tõsise panuse sõltumatuse eest võidelda. ma olen viis aastat olnud ka energeetikavolinik, te võite minu töö tulemusi hinnata. Te teate kõike minu isiksuse kohta, minu kapis mingeid luukeresid ei ole. suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu ja esimene vaba mikrofoni voor on nüüd ees ja küsimused eh, peavad olema seotud eh, siis eh, ainult arenguabi rahastamisega, kliima soojenemisega seonduvate projektide rahastamine arenguriikides, viis minutit vaba mikrofoni jaoks. härra Harlem Desir, teil on sõna, palun suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka härra volinikukandidaadile, et andsite esimesed äh, vastused ja suur tänu selle väga äh, avameelse ja isikliku vastuse eest äh, siin lõpus. me teame väga hästi, milline on teie taust ja see oli alatu küsimus mõneti. Te ütlesite hetk tagasi, et väga oluline on see, et arenguabi rahastamise puhul see, et rahad, mida saadetakse arenguriikidele kliima soojenemise alastest projektidest ei tuleks teiste arenguabivahendite arvelt, vaid neile lisaks meie toetame seda, et tuleks uus mehhanism, tõesti, kõige, ma räägin peaasjalikult maksust siis, katkestatakse kõnelejat ja annab sõna proua kas Argentiinile kliima soojenemise äh, finantseerimine, millised on teie seisukohad selles küsimuses ja kas te tagate selle, et Euroopa Liidu osa nende vahendite osas oleks põhinemas täiesti uue, uutel vahenditel ning ei tuleks siis tänaste arenguabi äh, eesmärkide arvelt? härra Piibalks, teil on äh, võimalus vastuseks suur tänu, ma tahaksin kõigepealt vastata härra Desiri küsimusele. muidugi, me oleme endale seadnud eesmärgi null koma seitse protsenti arengu, ametlikust arenguabist äh, aastaks kaks tuhat viisteist, see on meie eesmärk. Äh, ja kõik lubadused kliima soojenemise osas tegime me pärast selle eesmärgi seadmist, seega need peavad olema lisavahendid, eesmärk ei ole ju sama põhimõtteliselt võib öelda jah, et kliima soojenemisega seonduv ja äh, vaesuse välja äh, juurimisalal on seosed, äh, mina toetan Tobini maksu. ja veel teine küsimus, ma tõesti arvan, et kliima soojenemisega seonduvate projektide rahastamine peaks tulema mujalt kui see null koma seitse protsenti SKT-st, SKT see eesmärk seati kaks tuhat viis täna oleme aastas kaks tuhat kümme, kui me need rahad võtaksime sealt, eh, siis me rikuksime antud lubadusi. nii et see peab olema lisavahend, mis kuskilt tuleb. suur tänu, proua Fiona Hall! suur tänu! Ähm, kena oli kuulda, et te kinnitate seda, et kliima soojenemisega seonduvad vahendid peaksid olema lisavahendid, aga kas teie meelest on komisjoni kalkulatsioon ikkagi õige? kas mitte ei peaks mõtlema sellele, et arenguabide, arenguriikidel läheks vaja rohkem raha, arvestades seda, et Euroopas oleme juba leidnud seda, et energiatõhususe tagamiseks on vaja väga suuri finantseeringuid ja arenguriigid on öelnud sedasama. härra Göörens, teil on sõna, palun. suur tänu, proua esineja, tuleksin tagasi kliimasoojenemise projektide rahastamise juurde selles mõttes oli Kopenhaagen täielik läbikukkumine, me jäime selles küsimuses Euroopa Liiduna väga ähmaseks ja härra Desir selle küsimuse juba ka esitas osaliselt ja teine küsimus, mida juba paljud liikmesriigid on, see jutt on täiesti vastuolus sellega, mida räägiti liikmesriikide esindajate poolt, see kakofoonia tuleb, selle tuleb piir panna ja proua Keller järgmisena. suur tänu, ma olen täiesti nõus sellega, et need vahendid peavad olema lisavahendid, kuid juba on liikmesriigid hakanud rääkima seda, et äh, võitlus kliima soojenemise äh, alal tuleb just nimelt ametlikust arenguabist, äh, mida te kavatsete siis ette võtta, et selline asi läbi ei läheks. volinikukandidaat, teil on sõna. proua Hool, teie küsimus. me oleme võtnud lubaduse kliima soojenemise vastu võidelda ja sellest lubadusest tuleb kinni pidada. muidugi raha on vaja rohkem, kuid praegu me oleme näinud ette vahendid perioodiks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist, see juba on suhteliselt ambitsioonikas summa ja kindlasti kujuneb väljakutseks ja nüüd kakskümmend kakskümmend eesmärgid mulle tundub, et siin on juba ette nähtud suhteliselt suured summad, mitte ainult lubaduste tasandil, vaid tuleb mõista seda, et me räägime juba konkreetsetest projektidest. nii et äh, meil on vaja tõsiseid jõupingutusi, et see raha kõik kokku saada, mida ma olen lubanud. härra Köörens, teie küsimus? minu meelest meie Kopenhaagenis esinesime väga hästi äh, me töötasime väga äh, tõsiselt ja me olime väga järjepidevad ja muidugi ma olen mõneti pettunud Kopenhaageni tulemuste osas, kuid me näitasime Kopenhaageni ettevalmistavas töös oma jõudu ja minu meelest äh, tuleb jätkata nüüd seda tööd äh, nende, selle töö osas, mida me tegime enne Kopenhaageni, Kopenhaageni ajal, ja et saavutada kõik need äh, lubadused, mis on siis võetud kliima soojenemise vastase võitluse osas. ja veel viimane küsimus, on täiesti selge et ähm, valitsus ja riigijuhid äh, kinnitasid detsembris, et äh, nad täidavad oma lubadused ähm, finantsilises mõttes, kuivõrd riigid on kriisis. mitte kunagi ei ole valitsusjuhid öelnud, et äh, kliima soojenemise vastased vahendid tulevad arenguabi rahadest. see ei ole tõsi. ja ma tõesti arvan, et äh, me peaksime uskuma seda, mida liikmesriigid on lubanud äh, ja nad on lubanud, et need kaks asja hoitakse eraldi. et kõigepealt rahad siis kliima soojenemise vastaseks võitluseks katkestatakse ära kõnelejad ja proua esinaine ütleb, et peame minema järgmise vooru juurde. Äh, kolm ja pool minutit küsimuse esitamiseks, kõigepealt saab sõna härra Kaczmarek neljakümne viieks sekundiks jah, suur tänu, proua esinaine. volinikukandidaat, mul on teile küsimus arenguabi instrumendi kohta. praegune institutsionaalne reform vastavalt Lissaboni lepingule annab meile võimaluse üles ehitada väga lihtne äh, arenguabi äh, eraldamise ja kulutamise süsteem, kuid ka mis te, kas te mitte ei karda, et see küsimus läheb hoopis välisteenistuse pädevusse samuti ja et tekib äh, kokkulangevus äh, kuidas tagada see, et erinevaid riike ei hakataks kohtlema erinevalt tänu sellele kahesele äh, süsteemile, kuidas kogu seda asja koordineerida nii, et kõiki kasu, abisaajaid kohaldaks võrdselt? nagu te teate, volinik kandidaat, teil on minut nelikümmend viis vastuseks. härra Piibalks, jah kõrgema esindaja ja välisteenistuse loomine annab Euroopa Liidule väga palju võimalusi olla äh, tugevam maailma tasandil ja rääkida tõesti ühel häälel. ja arengupoliitika on ühenduse pädevuses, mina arengukomi-, volinikuna vastutan igasuguse arengupoliitika planeerimise eest, sõltumatult sellest, mida tehakse erinevates asutustes, mina olen see, kes vastutab kogu selle asja eest ja ma kavatsen ka mõju hindamise eest vastutada, see tähendab seda, et horisontaalne arengupoliitika, mille iganes äh, ettepanek tehakse, see ettepanek tuleb minu ametkondadest. nüüd, arvestades seda öö, äh, olukorda seoses eelarves äh, meie poolt soovitud vahenditega, praegu tegemist on alles programmifaasiga ja nüüd, mis puudutab komisjoni esindamist välisasjade nõukogus, ma olen valmis võitlema arengu eesmärgi arengueesmärkide eest ja mulle tundub, et jah, et seda arhitektuuri võib küll siit ja sealt veel toestada, kuid arengupoliitika on üks Euroopa Liidu peamistest poliitikatest ja see on kindlalt paigas. ja parlament muidugi on ka alati valvas eh, ja tagab ja, ja te ilmselt äh, äh, mõttetuid küsimusi selles küsimuses ei esita. ja jätkuküsimust, äh, millest loobutakse, härra Berman saab sõna järgmisena. härra Piibalgs, vaesus on tihti seotud kodanikuõiguste jämeda rikkumisega, nimelt äh, võimuklannid võtavad võimu endale ja suletakse silmad äh, poliitiliste ja tööstuslike eesmärkide ees riigi puhul. kuidas teie näete abi tingimuslikkust eh, ette, näiteks Eritread, kuidas seda survestada, kuidas seda riiki survestada, kas peaks mit-, kas ei peaks mitte peatama abi andmist sellele riigile niipea kuni, senini, kuni inimõiguste olukord riigis ei ole paranenud? härra Piivalks mulle tundub, et Euroopa Liidus on äh, arenguabi andmisel ajaloo jooksul äh, suuri arenguid läbi viidud. Cotonou lepingus on nüüd kaks äh, konkreetselt sätteid. kaheksas punkt puudutab poliitilist arengut ja artikkel üheksakümmend kuus, mis puudutab siis inimõiguste rikkumise korral meie tegevusmudelit ja mille ees on, mille, mis on ette nähtud see, et ka abi võib peatada. nüüd abi tingimuslikkuseks muutmine, see oleks äh, vastutöötav, sellepärast et meil on praegu paigas teatav arhitektuur. ja et olukorda parandada, me saame ära kasutada poliitilist, poliitilise dialoogi vahendeid. see on väga hea võimalus selleks ja kui riik on nõus meie kriitikaga, siis on ta ilmselt nõus ka sellega, et arenguabi kasutataks niimoodi, et inimõigusi ja demokraatiat ei alahinnataks. sellepärast, et kui seda tehtaks, siis me võtaks kasutusele juba artikli üheksakümmend kuus. nii et otse artikli üheksakümmend kuus lähenemine ei oleks mõistlik. tegemist on ometigi sõltumatu riigiga, kellele ei saa seada tingimusi. see ei ole teist austav käitumine. võib-olla tõhusam, jah, aga kõige tõhusam ei ole alati kõige kenam viis asju lahendada. lisaks veel, me toetame vabaühendusi, minu meelest on väga oluline toetada ka valitsusväliseid organisatsioone, see peaks olema äh, meie arengupoliitika äh, üks nurgakividest, me peame toetama jah, nii vabaühendusi, kes on Euroopa Liidust läinud nendesse riikidesse tööle, vaid toetame ka teisi organisatsioone, nii et võimalusi lahend-, võimalusi ja olukorda lahendada on palju. Eritrea, me oleme oma seisukohti väljendanud väga selgelt inimõiguste olukorra kohta seal, me ei ole siin pelgama löönud, kuid ma ei toetaks abi tingimuslikuks muutumine. lisaküsimus, härra Berman, tooge meile üks näide mõnest arenguriigist, mis teie analüüsi kohaselt on ära teeninud võib-olla natukene karmima Äh, sõnakasutus Euroopa Liidu poolt. ma alles äh, hakkan selle asjaga tegelema, ma ütleksin praegu, et kõik riigid on äh, minu jaoks täiesti võrdsed, hetkel ma to-, kohtlen neid kõiki võrdselt, kui mind ametisse nimetatakse. kuid muidugi täiesti selge on see, et ma keskendun nendele liikidele, millele millega me oleme arengukoostöös, näiteks Konakris toimuv on ohustanud muidugi olukorda ja me oleme artiklit üheksakümmend kuus kasutanud seal ja mujalgi ja näiteks see ja Kongo demokraatlikus vabariigis toimuva osas äh, ma jätkan siis sealt, kust volinik de Kluht äh, pidama jääb. härra Göranstil on sõna. proua president Äh, vaesus on tihti konfliktide põhjuseks, äh, teinekord ajendiks, äh, teinekord põhjuseks. arvestades, et seda te saate selleks volinikuks, kellel on võimalus koheselt konfliktidesse sekkuda, ma tahaksin teada, mida te tahate, mida te kavatsete teha selleks, et oma ülesannet täita? kas ei peaks mitte Teie äh, positsioon olema natukene tugevam kui teiste volinike äh, positsioonid, näiteks kaubandusvoliniku positsioonid selles küsimuses, härra Piibalgs? Äh, muidugi mul on suur kiusatus siin öelda jah, aga komisjoni kolledž töötab koostöö põhjal põllumajandus, kaubandus, kalanduskomisjon, kõik peavad selles küsimuses tegema koostööd, rumal oleks anda raha ja samas teise, teiselt poolt siis see raha tagasi võtta, see pole ju loogiline. arengupoliitika mõte seisneb ju äh, vaesuse vastases võitluses. sellest kõik on alguse saanud ja see eesmärk on saavutatav ainult siis, kui kõik Euroopa Liidu poolikad on järjepidevad. kahe tuhande viiendal aastal saadeti konsensus arengupoliitika osas, tegemist oli suure sündmusega, jah, kuid tuleb minna selles küsimuses ka nüüd natukene kaugemale. me juba jah, Need kontseptsioonid on võib-olla juba ajast aega, kuid rakendama hakkasime neid alles pärast aastat kaks tuhat viis. palju asju võiks muidugi veel parandada ja peakski parandama ja nagu ma ütlesin, ma kavatsen esi-, ma ju esindan komisjoni välisasjade nõukogus ja seal mul on suurpärane võimalus öelda, et oot-oot-oot, ei, see läheb meie arengupoliitika eesmärgidele vastu ja seal on mul samuti siis äh, võimalus äh, liikmesriikidega dialoogi pidada. ja mitte ainult minu kolleegid ministrid, siis ei, äh, ainult neile ei jää seal sõnaõigus. suur tänu, härra Köörens, teil on lisaküsimuseks? konflikti olukord on meil Lõuna-Sudaanis, mida võiks teha Euroopa Liiduna selleks, et äh, natukene mõttetum äh, olla oma tegevuses äh, võrreldes meie tegevusega Ruandas või Darfuris ja Lõuna-Sudaanis on juba poolteist miljonit inimest hukkunud tänu sellele konfliktile, härra Pibas, teil on sõna, palun. jah me oleme sellesse piirkonda saatnud palju arenguabi, mitte ainult läbi komisjoni, vaid ka liikmesriigid on seda teinud. mulle tundub, et äh, Sudaani puhul oleks võib-olla kõige parem lahendus see, kui me ÜRO-ga suudaksime koostööd säilitada, see on globaalne konflikt ja me peame kõik töötama õiges, ühes suunas Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa. Ameerika Ühendriigid on need, kes võiksid meid Äh, vabandust, äh, ÜRO on see, kes meid võiks äh, koordineerida. proua Lööving. aitäh, härra Piibalg. samstämmighet i politikområdena on Te kõnelesite poliitika sidususest ning te mainisite kalanduspoliitikat. on olemas kalanduslepped, kalanduskokkulepped kolmandate riikidega ning need riigid saavad tihtipeale üsna palju raha, tegemist on arengumaadega, äh, on toimunud liigset kalapüüki, äh, mis mõjutab äh, nende riikide võimet ennast ise kaladega varustada ja ma tahaksin mõelda milline oleks siis komisjoni roll kalanduspoliitika vallas, mida te kavatsete teha, et need kokkulepped, mis sõlmitakse, need kalanduskokkulepped on kooskõlas Euroopa Liidu poliitikaga? kõneleja katkestatakse, härra Piibaleks, teil on võimalus vastata. ma arvan, et me oleme ka kalandusvaldkonnas edu saavutanud, meil on nüüd kalanduskokkulepped ja me läbi nende kokkulepete Äh, osutame toetust ka riikliku kalandussektori arendamiseks, sellepärast et kalandus tõepoolest mängib olulist rolli nende riikide elus, äh, võimaldades neil ennast toiduga varustada, nii et ma arvan, et pikemas pers-, perspektiivis on need kalandusalased koostöölepingud äh, tõesti suunatud sellele, et need riigid töötaksid välja võima-, võimalik, võimalikult äh, suure suutlikkusega oma turunõudmisi rahand-, rahastada, rahuldada, vabandust äh, me peame ka arvestama sellega, millised on kvoodid ja kui palju neist võib üle minna, ei tohi välja püüda seda, seda kala, äh, mida aafriklased ise võiksid püüda enda jaoks nii et, et meie poliitika on äh, tõesti selline, et need riigid saaksid kasutada kalandust kui ühte jätkusuutlikku sissetulekuallikat. me teame, et Euroopa Liidus järgmise viie aasta jooksul meil tuleb läbi viia kalandussektori reform ja arenguvolinikuna hakkan ma pöörama väga suurt tähelepanu sellele, et meie kalanduspoliitika ei seaks ohtu arengupoliitikat. ma tean, et kõik asjad ei ole täiuslikud kalandussektoris kalanduspartnerluslepingute ellurakendamisega ei ole kõik päris korras, ma juhin oma kolleegide tähelepanu sellele, ma usun, et tegemist on ülesandega, äh, millega peab tegema arenguvolinik, me peame juhtima tähelepanu sellele, kus selles sektoris on probleeme ja nüüd äh, täiendav küsimus proua Löövinil. Te kõnelesite äh, tingimuste seadmistest. kuidas on lugu nende riikidega, millega Euroopa Liit on sõlminud leping, Konakri, Guinea-Bissau, Mauretaania, meil on väga palju selliseid riike, kus on toimunud riigipööre. kas on olemas äh, mingid kriteeriumid selle kohta, milliste riikidega Euroopa Liit äh, kalanduslepet sõlmib, härra Piivals, palun. Äh, ma käisin Aafrikas esimest korda koos Louis Micheliga ja Louis Michel tegi väga tugevat tööd selle nimel, et, et Mauretaaniaga sõlmitaks kalandusleping just nimelt pidades silmas meie üldist poliitilist konteksti ja ma arvan, et ma jätkan samasuguse poliitika ellurakendamist, ei saa lubada niimoodi, et kalanduspoliitika läheb ühes suunas ja teised poliitikad teises suunas ja mina olen tõesti aru saanud, et kalanduspoliitikat ei saa kuidagi teistest poliitikatest eraldada. härra Tänok järgmisena. proua eesistuja, volinikukandidaat, mina tahaksin kõnelda Hiinast. tegemist on riigiga, mis ei täida inimõiguste ja demokraatia alaseid tingimusi aga neil on ka väga suur majandusbaas omaenda vajaduste rahustamiseks, nad korraldasid väga kulukad olümpiamängud ja nad on ka üks oluline doonorriik, kes osutab abi Aafrikale, aga ometigi saavad nad abi ka Euroopa Liidult. India pärast tsunami katastroofi lükkas Euroopa Liidu abi tagasi milline oleks teie poliitika sellise suure riigi suhtes nagu äh, Hiina seoses Euroopa Liidu äh, abiga, mida sellele riigile ikkagi eraldatakse? Äh, kas me peaksime arvestama kogu SKT-d või SKT-d ühe inimese kohta, sellepärast et on ju võimalused ka Indias, Brasiilias sama juhtub. volinikukandidaat mul on väga hea meel selle üle, et üha rohkem hiinlasi rabeleb vaesusest välja samas on Hiinas endiselt väga palju selliseid piirkondi, kus inimesed on väga vaesed ja meie programmid püüavad just nimelt nende inimestega tegeleda. tegemist ei ole enam väga suurte programmidega. meid, meid ootab ees ka nende projektide läbivaatamine ning selle käigus me tegeleme selle küsimusega, aga on väga selge, et meie poliitikad peavad olema suunatud vähima arenguriikidele, me peame koondama toetuse just nimelt nendele riikidele, kes seda abi kõige rohkem vajavad, sest ainult sellisel moel me saame tekitada lisandväärtust. see oleks minu vastus teie küsimusele. täiendav küsimus? jah, mind huvitab üks teine küsimus, mis on seotud minu äh, eelmise küsimusega, mis puudutab nüüd käsuliine teie uues, selles uues välisteenistuses äh, nendes delega-, saatkondades või mis iganes nad saavad olema, saavad olema niimoodi Euroopa Liidu suursaadikud ja nad peaksid äh, olema vastutavad teie ees ja Euroopa Liidu suursaadikud jällegi paruness Ashtoni ees, nii et kas te näete siin mingit konflikti oma arengupoliitika prioriteetide vahel ja proua Ashtoni poolt ellu äh, viidava poliitika vahel kolmandates riikides? härra Piibalks, palun. jah, juba täna on otseprobleem osaliselt olemas Euroopa Komisjoni äh, delegatsioonid alluvad Relexi peadirektoraadile ja arengupoliitikaga tegelevad saadikud jällegi arengupoliitika peadirektoraadile, nii et see probleem ei ole uus. ma olen teinud koostööd ka endise kõrge esindaja härra Solanaga. Äh, äh, muide, Louis Michel osales ka alati selles poliitilises töös, nii et tegemist on rohkem nagu meeskonnatööga Äh, ma tooksin äh, teile mõningaid praktilisi näiteid. artikli üheksakümmend kuus rakendamine. mina teen volinike kolleegiumile ettepaneku, olles eelnevalt saanud proua Ashtoni nõusoleku. nii et, et arengupoliitika küsimuses ma vastutan teie ees ja eelarve kontrolli ees, aga üldises küsimustes vastutab siiski proua Ashton nii et, et äh, väga palju otsuseid langetatakse niimoodi, et üks või teine meist peab andma selleks oma nõusoleku ja kindlasti saab meie partnerlus olema väga viljakas, ma olen täiesti kindel, et me tuleme oma ülesannetega suurepäraselt toime ja mingeid lahinguid ei hakka toimuma välispoliitika ja arengupoliitika vahel, võin seda kinnitada. ja nüüd saab sõna proua Zimmer. härra Piibalks, teie suhtumises arenguriikidesse äh, on näha, et Euroopa Liit suudab oma poliitikat pidevalt avalike teenuste pakkumise liberaliseerimisele. nüüd ma tahaksin tulla tagasi selle olukorra juurde, mis valitses viis aastat tagasi ja tahaksin teada, kui, millist survet te kavatsete öö, äh, avaldada selleks, et mitte äh, avalike teenuste osutamise liberaliseerimisega ei kaasneks neid probleeme ja äh, turumoonutusi, nagu see praegu on? Jeweils. kuidas toimub äh, pakkumiste ja teenuste pakkumise liberaliseerimine, see on riikide otsustada meie ei saa neile ette kirjutada, kas see peab toimuma tulumäärtuslikel või liberaliseeritud alustel vahel me võime oma vahendite toetusega selles, sellist abi siiski osutada, kuid meie arenguabi osutamise eesmärk on see, et inimestel oleks piisavalt süüa ja juua. meie jaoks on oluline, et me saavutaksime vaesuse ületamisel tulemuse tulemuse, mille suunas me töötame selleks, et inimeste põhivahetused oleksid rahuldatud, see on meie põhi, esmane eesmärk me ei hakka kunagi tegema äh, ettekirjutusi äh, vaesetele, äh, vaestele riikidele ja selle eest seisan ka mina, et me järgiksime arenguabi osutamisel põhimõtteid, mis välistaksid sekkumise nende riikide siseasjadesse. aga kas te teate, et nii Cotonou leping kui ka <clears throat> muudel läbirääkimistel, aga ka Euroopa Investeerimispanga äh, mandaat on äh, suunatud äh, teenuste liberaliseerimisele ja infrastruktuuri arendamise liberaliseerimisele. kuidas te siis leiate, et see pea, teema või peaks olema väljaspool Euroopa Liidu poliitilisi, poliitikaid? meie eesmärgiks on äh, äh, majandusliku koostöö kaudu regionaalse arengu saavutamine. Äh, on oluline, et regioonid teeksid omavahel koostööd, kuid Aafrika riigid tegutsevad väga isoleeritult ja ainult ühiselt suudavad nad majandusarengus edu saavutada, kuid me ei saa sekkuda nende siseasjadesse ja me oleme täiesti kindlad, et, et ähm, Aafrika riikidel on tulnud lahendada väga palju probleeme, kuid me ei ole kunagi püüdnud neid nende probleemide lahendamisel, nende siseasjade sekkudesse neid survestada. see tähendab seda, et ka tulevikus, et äh, Cotonou leping ja muude läbirääkimiste käigus, mis on suunatud äh, arengu äh, tagamisele, et need protsessid toimiksid. Messerschmidt, palun. aitäh mulle teeb pisut muret see, et ei keskendu rohkem vabakaubandusele minu arvates oleks vabakaubandus parem kui miski muu, mida me siit võiksime anda. nii et, et tahaksin konkreetselt teada, mida te arvate, milline peaks olema Euroopa Liidu strateegia vabakaubanduse vallas. kas me peaksime jätkama seda multilateraalset protsessi, mis praegu on toppama jäänud, või peaksime üritama kahepoolselt äh, lepinguid sõlmida? veel üks küsimus puudutab Aafrikat kas te kavatsete rohkem keskenduda siis selle mandri lõunaosale või kuivõrd põhjaosale, millega me siiani rohkem oleme suhelenud? härra Piibalks, teil on sõna. on väga selge, et ükski riik, mis on isoleeritud, ei ole saavutanud edu. niipea, kui riik üritab ennast isoleerida, ja ise oma vajadusi rahuldada ei ole see õnnestunud. me teame, et kõik riigid peavad osalema ülemaailmses kaubavahetuses. meil on olnud arengumaadega pikaajalised kauplemiskogemused mõnede riikidega on need kogemused olnud edukamad kui teistega. näiteks kui vaadata äh, äh, neid äh, riike, siis võib tõesti jääda mulje, et midagi peaks kaubanduse vallas äh, puut-, äh, muutuma, sellepärast et ainult kümme protsenti nendest kaupadest on tööstuskaubad, nii et, et on olemas selgelt vajadus tugevdada nende riikide kauplemisvõimalusi ja partnerluslepingute läbi me tahaksimegi panna riigid äh, koostööd tegema ja äh, looma oma turge, nii et, et nad saaksid ka omavahel kaupu vahetada on äärmiselt oluline just nimelt kaubanduse potentsiaali arendada. majanduspartnerluslepingud on tõesti võimalus, äh, et riigid saaksid tugevdada oma kauband-, kaubandust ja läbi kaubanduse sünnib jõukus, me oleme näinud seda India puhul, Hiina puhul, see ei ole alati kerge aga me ei saa nendele riikidele hakata midagi peale suruma, me sooviksime, et nad lihtsalt järk-järgult avale, avaksid ennast kaubandusele. ma usun, et me peame seda protsessi jätkama, meil on olnud edusamme Kariibi riikidega, äh, protsess, mis meil praegu käimas on, ei ole kerge, aga ma olen täiesti äh, veendunud, et selle protsessiga tuleb jätkata ja kui ja nüüd äh, järgmisena härra Schmidt. mulle tundub, et äh, mitmepoolsed läbirääkimised Dohas näiteks praegu on äh, toppama jäänud meil siin tundub, et kõik on seisma ja samas Lõuna-Korea, Mercosur, India, Hiina sõlmivad kahepoolseid kokkuleppeid väga paljudes valdkondades ja meie lihtsalt siin Euroopa Liidus istume käed rüppes ja ootame. tegelikkus on selline, et äh, multilateraalsus ei toimi, nii et, et mida te kavatsete teha? härra Piibalks, teil on jällegi sõna me oleme Euroopa Liidus näinud, mis tähendab integratsioon, see annab lisandväärtust Äh, see on võib-olla väga raske tee, aga see on ainult, ainuke produktiivne tee, ainult läbi regionaalse koostöö on võimalik saavutada paremaid tulemusi, sellepärast et ükshaaval asjade ajamine ei vii kuhugi. meil on vaja regionaliseerumist. Äh, näiteks äh, meil oleks väga lihtne ajada asju Kuveiti või Pärsia lahe riikide nõukoguga, aga kõneleja katkestatakse, sellepärast et aega on väga vähe. ja nüüd äh, need inimesed, kes ei ole äh, fraktsioonilise kuulumis, kuuluvusega, inscrit simplement, est-ce qu'il y a ah, des non inscrits, c'est pas pour vous. vabandust, sõna saavad praegu fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud, neid aga ei ole, keegi nende nimel sõna võtta ei soovi. ja siis saavad äh, teiste komisjonide esindajad sõna kõigepealt Ahvet ja härra Pasku. Teil on kolm minutit kolmkümmend sekundit. niisiis. Jeemen on äh, muutunud ekstremismi taimelavaks. ja see on rahvusvahelises kontekstis muutunud väga oluline. jaanuaris toimub Londonis äh, selleteemaline konverents. kas teie ka lähete sinna või läheb siia ainult äh, proua Ashton või lähete koos? palun, teil on sõna. Jeemen on väga hea näide selle kohta, et meil on vaja rohkem koostööd Euroopa Liidu sees, me oleme Jeemen oli üks nendest riikidest, mis sai väga vähe abi. me olime ta tähelepanuta jätnud ja ma ei ütleks, et see on peamine põhjus, miks olukord praegu selline on, aga me oleksime võinud Jeemeniga paremini ümber käia. mis puudutab Londoni konverentsi, siis ma ei ole veel äh, Äh, mingeid otsuseid langetanud. Äh, ma olen olnud volinik viis aastat, aga ma pean ära ootama, kuni parlament mind uude ametisse kinnitab ja alles siis ma saan hakata otsustama, kas ma lähen konverentsidele või ei. enne seda ma ei saa teha, sest ei ole kindel, et mind sellele ametikohale kinnitatakse. Äh, rohkem küsimusi ei ole, ütleb hea küll, sellisel juhul saab sõna välisasjade komisjon, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel äh, proua härra Rihv ja härra Rihv parandab äh, ka ühtlasi proua esinaist. ma räägiksin äh, seoses kaubandusabiga küsimuse, kas te kavatsete arvestada ka parlamendi seisukohtadega ning kas on tulemas aruannet konkreetselt numbrite kohta, millised eelarveread ette on nähtud nendeks vahenditeks? härra Piibalks, palun, teil on sõna vabandage mind, kuid teie küsimus on äärmiselt delikaatne ja vastan inglise keeles, ütleb kõneleja. kaubandustoetused ausalt öeldes ähm, ajavad mind kergelt segadusse, sellepärast et abi kaubandusele tähendab seda, et me hakkame kaupu raha eest vahetama see ei ole ju tõsi, me anname abi kaubanduse toetuseks, nii et siin on natukene segadust tekitav see termin tegemist on muidugi ka uue arengupoliitika hoovaga. me oleme seda toetanud läbi riiklike rahastamisümbrikute ning regionaalsete ümbrikutega ja praegu on natukene vara rääkida konkreetsetest eraldiseisvatest eelarveridadest. ma olen valmis komisjoni ette tulema niipea kui võimalik nendest asjadest rääkima, sest tegemist on tõsise teemaga. ma olen selles osas teiega täiesti nõus me oleme järk-järgult äh, suurendanud äh, abi tea-, selliste tegevuste äh, jaoks, meie oleme omalt poolt andnud umbes miljard eurot, liikmesriigid sama palju omalt poolt, nii et tuleb natukene mõelda sellele, kuidas seda kõige tõhusamalt ajada, seda teemat ma ei suuda anda praegu lõplikku vastust, kuid tegemist on teemaga, mida me võtame väga tõsiselt, see on ähm, hea algatus, kuid me tõesti peaksime vaatama, kuidas seda kõige paremini edasi arendada, nii et tulemused oleksid sellised, nagu me tahaksime, et need riigid suudaksid tulla rahvusvaheliste kaubandussüsteemidega kaasa ja see minu eesmärgiks ka on. suur tänu, ütleb proua esinaine. ja härra Arifil on veel lisaküsimus. lisaküsimus. see pole ka lihtne küsimus. milline on teie seisukoht Euroopa Liidu eelarve eelarve ja kaubanduspoliitika seondumise, seostamisega. mul ei ole aega sellele vastata pikalt, me oleme seda teinud juba paar aastat. väga raske on mõista, kuidas erivahendeid eraldatakse, kõigepealt järelevalve peab olema ju parlamendil olemas kõik peaks olema eelarvestatud. meil on äh, rahastamisvahendid ette nähtud, kuid see on muidugi keeruline, kuivõrd neid on nii palju. minu meelest peab komisjon võtma väga selge seisukoha äh, arengufondi äh, eelarvest toomise osas ja sõna saab nüüd härra Mitchell. suur tänu, proua esinaine. härra Piibalks Te räägite toideainega varustamise tarnekindlusest oma kirjalikest vastustes, mina viitasin juba maaomandile ja kas te teate, et Maailmapanga president on öelnud, et Hiina võib arenguriigis loovatesse tööstustesse hakata investeerima, eriti Aafrikas, mida teie sellest arvate? kas Euroopa Liidul on siin mingisugune roll võib-olla? Äh, tööstuse toetamisel, näiteks äh, toiduainete töösta-, tööstuse toetamisel või, või ettevõtlusvalmiduse suurendamises äh, arenguriikides näiteks, härra Piibalks? me juba rääkisime kaubandusnäitajatest, eriti AKV riikide suhtes tõesti murettekitavad näitajad, kümme protsenti ainult äh, tööstustoodangut, see on murettekitav. tavaliselt selleks, et tagada tööstuse elujõulisus, on vaja investeeringuid väga palju. meie oleme teinud neid investeeringuid, me, kuid me peame vaatama seda, kuidas need ka toimivad. tõesti, üks lahendus oleks see, et me peame tootma selliseid investeeringuid, mis eh, loovad töökohti ja toodavad lisaväärtust, me ei peaks mitte ainult mineraale äh, või teisi kütuse, teisi kütuseid arenguriikidest saama. ja mina tõesti tahaksin tagada selle, et see toetus, mille me anname, suurendab majandusarengu kiirust ka pikaajaliselt nendes riikides. jah, see on üks tee edasi küll, kuid mitte ainus. ja ja me järgime sedasama põhimõtet, te rääkisite toiduga varustatuse kindlusest. meil on selle jaoks eraldi programm, selle abil on saavutatud väga häid tulemusi. me pole mitte ainult andnud äh, inimestele nii-öelda toidu lauale, vaid me pigem toetame talunikke toiduainete kasvatamisel. nii et see on hea näide selle kohta, kuidas me peaksime üldse oma arengupoliitikat ajama. lisaküsimus, härra Mitchell? suur tänu, suur tänu, volinikukandidaat, selle vastu, vastuse eest. kas ma võin nüüd siis järeldada, olles äh, toidutarnekindluse raportöör, et olete avatud äh, sellele mõttele, et äh, toetame maaomandi tiit ja et inimestel oleks võimalused ise ennast ära toita ja oma perekonnad läbi ettevõtluse toetamise. sellele ei olegi muud midagi öelda kui jah ma tean, et maaomandi küsimused on problemaatilised, see on tohutu väljakutse, kuid selles peitub ka suur potentsiaal. me oleme valmis äh, toetust andma läbi äh, arengukoostöö instrumendi mõningaid äh, aspekte selles küsimuses, kuid me peaksime julget-, julgustama neid riike ise lahendama need küsimused, sest see võib toota tohutu rikkuse ja igas riigis on majandusareng ilma maaomandi lahendite maaomandi küsimuste lahendamiseta areng võimatu. Lätis äh, näiteks äh, ja, äh, käisime ka läbi selle väga raske protsessi, maade tagastamine, näiteks peaminister ajas minu endine kolleeg seda poliitikat, mina ei saanud midagi tagasi, minu jaoks oli see väga raske, aga see oligi selline poliitika, mis tuli läbi viia, see ei olnud raske, see ei olnud keeru-, lihtne, kuid see lahendas väga paljud probleemid ära. Cashman, palun, teil on sõna suur tänu, proua esinaine, volinikukandidaat. nagu me teame, inimõigused on äh, pidevalt äh, ohus äh, arenguriikides, naiste õigused, laste õigused, Malai-, Malawi ja Burundi näiteid ka seksuaalvähemuste kohtlemise osas viitavad sellele. parlament on võtnud vastu resolutsioonid ja ma tsiteerin, me toetame seda, et toodaks inimõiguste klauslid kõikidesse lepingutesse sisse ja ette näeks ka sanktsioonid, kui äh, diskrimineeritakse inimesi nendes riikides kas seksuaalse orientatsiooni, vanuse, soo äh, või muul põhjal. kas te olete selle põhimõttega, härra volinikukandidaat, nõus ning kas te kavatsete sellest äh, põhimõttest kinni pidada ka Cotonou läbirääkimiste osas, härra Piibalks? ma toetan seda põhimõtet sellest ei maksa üldse rääkida, minu meelest on need väärtused, äh, mis on meie äh, põhiväärtused, me ei saa minna nende väärtuste vastu, mis meist teevad tugevad. vist Kairo kohtumisel jõuti kokkuleppele see põhimõtte osas, võib-olla mitte täpselt nii, nagu teie siin ette lugesite selles sõnastuses, kuid see sõnastus on väga lähedane sellele. viidatakse näiteks perele kõikides nende vormides see sõnastus on vägagi kaugele minev ja minu meelest on see äh, positsioon, mis võiks olla meid toetav. Need on põhimõtted, mille rahvusvaheline üldsus on vastu võtnud ja sealhulgas ka need riigid, kes on Cotonou lepingu läbirääkimistel osalised. härra Cashman, jätkuküsimuseks. suur tänu, volinikukandidaat. ma tervitan neid sõnu, aga mida te üksite, ütleksite teatud äh, volinikele, kes arvavad, et seda mittediskrimineerimise põhimõtet ei peaks äh, alal hoidma, eriti seksuaalvähemuste osas äh, seoses Kotonu lepingu läbivaatamisega, härra Piibalks? kõigepealt näidake mulle, kes need volinikud on, kes niimoodi arvavad, ma üritan neid siis ümber veenda, sest see lähenemine on küll täiesti vale. meie usume sellesse ja kui meie väärtuseid ei äh, toetata, siis nende riikidega ka ei saa läbirääkimisi pidada. nii lihtne see asi ongi, sellepärast et muidu on enda väärikus kaalul. asi ei puuduta neid teisi, vaid meis endis on küsimus. Need on meie väärtused ja siin peitub öö, äh, ähm, asja iva, ei saa minna oma väärtuste vastu. härra Görens, teil on sõna suur tänu, proua esinaine. minu järgmine küsimus. see puudutab regionaalset mõõdet kaubandus äh,, haigustevastane võitlus, energiatarnekindlus ja ei saa vaadata mööda regionaalsest äh, mõõtmest selles küsimuses. Louis Michelil, ma tuletan meelde, oli selles küsimuses väga selge visioon, eriti arvesta-, arvestades selles osas, et lähendatakse äh, majanduspartnerluskokkulepete läbi teatud riigid meiega. Äh, minu küsimus on teile järgmine, kuidas te kavatsete edasi arendada seda temaatikat, et need kakskümmend kaheksa erinevat äh, mõõdet, mida praegu kasutatakse, siis kakskümmend seitse liikmesriiki pluss komisjon, et need jõuaksid mingisuguse lähenemiseni, mis oleks kõige kohasem, härra Piibalks äh,, Teil on nüüd äh, võimalus vastata. ma olen väga uhke selle üle, mida Louis Michel on saavutanud. Äh, ja tõesti, kes Konakris äh, läbirääkimisi peab, see on riigi president koos regionaalsete ühenduste toetusega Äh, ja läbi selle on meie töö ka lihtsam. olles energiavolinik olnud varem, olen ma kohtunud väga paljude regionaalsete ühendustega, äh, Lääne-Aafrika ühendusega ja minu meelest on nad äh, vägagi küpsed organisatsioonid. meil on praegu võimalus regionaalkoostöös midagi saavutada just läbi äh, majanduspartnerluslepingutega, see on võimalus, kuidas neid riike veenda ja tagada äh, siis seda, et äh, regionaalkoostöö saaks täiesti uue, tõuseks uuele kvaliteeditasandile. kuid tuleb saavutada edu selles küsimuses, härra Köörens, teil on lisaküsimus, jah? jah, majanduspartnerluslepingud on sõlmitud selleks, et teatud regioon avaneks maailmakaubandusele, kuid see ei välista seda, et oleks, et on vahendid ka regiooni siseseks kaubanduseks, kuidas teie kavatsete toetada siis regiooni, regiooni sisest kaubandust, need on ühe medali kaks külge. härra Piibalks, palun. minu meelest me peaksime ketken-, keskenduma infrastruktuuriprojektidele Äh, meil on neid projekte siin Euroopa Liidus küll puu-, vajaka, aga Aafrikas veelgi rohkem, puudus on seal suur, kui neid infrastruktuure paigas ei ole, siis ei saa ka kaubandust arendada ja minu meelest see on üks arengupoliitika äh, olulisemaid aspekte selleks, et äh, energia infrastruktuur oleks paigas, transpordi infrastruktuur oleks paigas ja veel majanduspartnerluslepingud me räägime siin äh, majandusruumi loomisest äh, ja see räägib juba iseenda eest. me peame vaatama kõiki võimalusi, kuidas äh, investeerida infrastruktuuri või siis juba otseselt tootmisesse. suur tänu, härra Tänak, palun. proua esinaine komisjoni äh, volinikukandidaat, meie fraktsioon arvab, et ähm, arengufond äh, peaks olema toodud Euroopa Liidu eelarvesse, kuigi see on, kuivõrd see on lahutamatu osa meie poliitikatest, selleks et me saaksime lahendada selle probleemi, et AKV riikidele antava abi osas ei ole meil mingisugust järelevalvet. kas te toetate arengufondi eelarvesse toomist, milliseid samme te kavatsete teha selleks, et see saavutataks? härra Piibalks, ma olen täiesti nõus äh, sellega Euroopa Arengufondi eelarvesse toomist. põhjuseid on selleks palju, kõigepealt parlamendi järelevalve, kuid põhjuseid on teisigi. ma üritan äh, kõigepealt rääkida, äh, tuleb kõigepealt tagada see, et AKV ei jääks kaotaja pooleks üks oht on nimelt selles, et AKV-l on erisuhted Euroopa Liiduga. kuid AKV on juba üles ehitatud selleks, et äh, ajada suhteid meiega, nii et me peame tõesti veenma meie partnereid, et nende jaoks on ka kasulik see, et nad kaotajaks ei jää. ja teiseks tuleb kindlasti teha koostööd liikmesriikidega, veenda neid selles, et see samm on hea, et see on positiivne samm ka liikmesriikide jaoks. nii et minu meelest need on need kaks valdkonda, kus tuleb tagada äh, koostöö nii AKV partnerlust, partnerriikidega, aga ka liikmesriikidega. et kõik oleks nõus, et need on õiged sammud, härra Tänak, lisaküsimus, jah. enne jõule Kongo Demokraatlik Vabariik äh, ei lubanud riikide kluhti, kes on tekitanud, tõstatanud küsimusi abi andmise läbipaistvuse osas selle riigi osas, kuidas sellised küsimused lahendada, mida teeksite teie, kui te näiteks, kui teid ei lastaks sisse mõnda liikmes, mõnda riiki, kes saab Euroopa Liidult abi? härra Piibalk, see teema on tõsine. muidugi, kui te ei saa riiki siseneda lihtsalt sellepärast, et keegi peab teie sõnu valedeks, ma loodan, et selline asi ei kordu, ma tõesti äh, loodan, et, et sellist asja ette ei tule, kuid praegune olukord muidugi eriolukord. ja minu meelest me peame saama alati välja öelda seda, mida me mõtleme ja kasutama selleks ära neid vahendeid, mis meil on tänu Cotonou lepp-, kokkuleppele olukorra lahendamiseks. artikkel kaheksa praegu Cotonou lepingust on äh, Ehm, kasutusel, tuleb kasutada kõiki võimalusi läbirääkimistel selleks, et aidata meie partneritel Kongo Demokraatlikus Vabariigis oma otsus ümber vaadata, sest et ei ole õige otsus see, kui ei lasta riiki kedagi sõnade eest, mis olid ju tegelikult äh, õiged. ega ei öö, äh, solvanud äh, härra Tehluhti sõnad kedagi ja loodetavasti see asi laheneb äh, enne seda, kui mina ametisse astun ja siis ma tõesti loodan, et viima-, järgmise viie aasta jooksul minul sellist äh, olukorda ei teki, kus mul keeldutakse viisast. see lõhub meie suhted ja sellises olukorras ei kannata mitte valitsused, vaid rahvas. me üritame olla diplomaatilised, kuid samas üritame oma sõnades olla väga selged. ma ei tea, kas mul õnnestub, kuid ma tõesti loodan et mul on alati võimalus tõsi välja öelda, tõde välja öelda. suur tänu, proua Keller järgmisena. jah äh,, poliitikate ühtekuuluvus, kas te võtate endale kohustuse ÜPP ja kalanduspoliitika üle vaadata arengupoliitikate vaatevinklist ja teiseks, kas te võiksite täpselt öelda, milline on teie definitsioon sellele kogu Euroopa lähenemisele, whole of the Europe, ja millised on teie meelest ähm, selle poliitika mõjud äh, arengupoliitikale? arengupoliitikas on kaks võimalikku lähenemisviisi, mõlemat me kasutame, reformid. arengukomisjonina äh, komi-, volinikuna kavatseb minu teenistus kindlasti tagada selle, et mõjuanalüüs viiakse alati läbi arengupoliitika vaatevinklist. kõik poliitikad peaksid sellele alluma ja me kavatseme ka kontrollida, et seda tehakse. kuid täiesti selge on see ka, et meil on veel üks instrument, mille ma olen endale kohustuseks võtnud ja see on teatises ka välja toodud toiduainetega varustatuse kindlus siin tuleb väga aktiivselt tegutseda selleks, et äh, arengupoliitika eesmärgid täita, nii et me kavatseme teha tööd äh, kahes paralleelses suunas. me tahame, et asju tehtaks äh, arengupoliitika toetuseks ja mulle tundub, et vahendeid meil selleks praegu on. Whole of the Union lähenemine, kogu liit lähen-, Euroopa Liit lähenemine on natukene segadust tekitav minu meelest on äh, ametlik arenguabi väga hästi defineeritud, kuid praegu selle uue vahendi osas ei ole selge äh, täpselt, kuidas see on määratletud. see on mingisugune lisakontseptsioon on mitmeid võimalusi, kuidas arengupoliitikat toetada läbi reformide arenguriikides. kuid see lähenemine on praegu veel äh, selle, selle kasu on äh, äh, minule praegu veel tundmata, ma, ma täpselt ei tea, mida see kontseptsioon endast peaks kujutama. mulle tundub, et see skeem lihtsalt on praegu meil väga hästi paigas. ega raha väga suvaliselt ei anta ju aga võib-olla ma muudan oma meelt. Äh, kui ma olen tööga pihta hakanud. lisaküsimus, proua Keller? jah, lisaküsimus, me oleme nõus selles, et amet, ametliku abi, äh, arenguabi pluss kontseptsioon on natukene kummaline, kuid milline, kuidas te suhtute nendesse prioriteetidesse arenguabi koherentsuse osas, eelmine komisjon ütles, et prioriteedid äh, on seotud rohkem poliitilise agendaga liikmesriikides, kas te olete nõus sellega, härra Piibalks, vastake nüüd tervele küsimusele, pool küsimust te peate küll ise välja mõtlema. ma osaliselt vastasin juba sellele küsimusele. me oleme välja valinud need valdkonnad, kus tuleb aktiivne seisukoht võtta. kui ma teie küsimusest õigesti arvan, see kaksteist viiele üleminek, kaheteistkümnele prioriteedile viiele üleminek ei tähenda seda, et me oma prioriteete oleme vähendanud, vaid äh, me tõhustame oma tegevust, see ei tähenda seda, et me teistes valdkondades töö lõpetaksime. sõna saab nüüd äh, proua Schrifler. Oui, suite à la crise alimentaire en 2008, les donateurs et bénéficiaires ont mis l'accent sur la nécessité de reformer kahe tuhande kaheksandal aastal oli meil toiduainevarustatusega kriis ja siis me rääkisime, et sellealast abi tuleks uuesti ümber vaadata, ümber struktureerida ja see on väga oluline küsimus. oluline on arenguabi osutamisel ka sidusus, selleks et me suudaksime tõepoolest saavutada seda, mida me sätestasime aastatuhande eesmärkidena, mida teie sellest arvate? kui me vaatame ka Euroopa kümnenda arenguabifondi, siis me räägime ka sellest, et on väga oluline pöörata tähelepanu põllumajanduse arengule, milline on teie seisukoht? Äh, asi läheb järjest keerulisemaks. alustan aastatuhande arengu eesmärkidega. jah, on selge, siin me peame edu saavutama see on see, millele keskendub komisjon oma tegevustes, see on oluline, et me kõikidel rahvusvahelistel tasanditel ka Euroopa Liidu poliitikana selles suunas efektiivselt töötaksime sõltumata tasandist, kas Euroopa Liidu kui terviku või Euroopa Liidu liikmesriikide tasandil. ma ei saa väljendada oma seisukohta suur- või väiketootmise kasuks põllumajanduses, minu arvates on kõik need struktuurid olulised, mis toimivad. ja see puudutab ka maavaldust. iga töö, mis pakub äh, tulemust ja mõnu, seda tööd peab saama teha ja see kehtib kõikide inimeste kohta kogu maailmas. loomulikult peame pöörama oma tähelepanu ka põllumajanduse arengule ja me peame jälgima, et meil oleks toiduainetega tagatus oleks olemas ka arenguriikides. meil on täiendav küsimus, jah eeskätt siis, kui me räägime väikestest põllumajandustettevõtete, siis on ju teada, et äh, naiste töö nendes ettevõtetes ähm, äh, tegelikult on naiste õlul. kas kas nende ettevõtete toimetuleku toetamiseks on teil mingeid konkreetseid ettepanekuid? see on väga detailne küsimus. see, mis puudutab väikeste põllumajandusettevõtete toetust. me ei, ei olegi tegelikult täpselt määratlenud, milles seisneb suurte ja väikeste põllumajandusettevõtete vaheline erinevus, kas see puudutab nende maakasutust või tootmise mahte. Tour suur aitäh, me algame küsimuste teise ringiga. küsimusi esitavad meiega ühinenud komisjonide esindajad. pärast seda, kui suleti Maalune tunnel Gaza sektorisse, on inimesed jäänud Gaza sektorist täiesti ilma igasuguste vahenditega, tegemist on kriisiolukorraga, mis praegu Gaza sektoris valitseb. millist rolli võiks mängida Euroopa selle piirkonna arendamisel? härra Piibalks, teil on sõna, palun, arvestades seda küll, et võib-olla see küsimus puudutab humanitaarabi ja teil, proua esinaine, on täiesti õigus, see on minu kolleegi valdkonda puudutav küsimus. proua Jeleva peaks vastama homme sellistele küsimustele. kui täiesti selge on see, et ähm, komisjon äh, on väga mures Palestiina territooriumite osas, me oleme alati toetanud igasuguseid samme humanitaarolukorra parandamiseks selles piirkonnas see puudutab ka meie naabruspoliitikat. me oleme teatud projekte kasutanud sealt ka, kuid äh, mina vastutan otseselt ainult abi andmise kvaliteedi eest. Äh, see tähendab seda, et ma vastutan poliitilise mõju eest terve kolledži nimel ning AITCO volinikuna no kuid muidugi see küsimus on oluline, see on rahu jaoks oluline. sellega me peame tegelema, arvestades kogu selle probleemi keerukust. kuid äh, me ei saa suhtuda öö, äh, lihtsalt sellistesse probleemidesse, me peame kõik äh, abi, mis on võimalik, sinna piirkonda saatma. kas teil on lisaküsimus? ei. järgmisena saab sõna seega rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esindaja härra Jadot. Merci, euh, monsieur le commissaire désigné, dans votre réponse écrite. aitäh. Äh, meil on väga hea meel, et te pöörate oma töös, tulevases töös suurt tähelepanu äh, majanduskokkulepete äh, sõlmimisele majanduspartnerluslepingud on vabakaubanduslepinguteks nende funktsioneerimises, aga kui me räägime artiklist kakssada kaheksa, siis mind huvitab, kuidas te kavatsete ähm, volinike kolleegiumis selle äh, toimimist tagada Ah oui, j'ai la chance que le commissaire de Gucht, qui est responsable pour la politique de développement, va changer pour le, pour le commerce. Ça veut dire qu'ils connaissent bien tous les deux côtés de cette politique. volinike koht, kes äh, hakkab ilmselt tule, kes hakkab ilmselt tulevikus vastutama väliskaubandusküsimuste eest arenguabipoliitikaga on sellega loomulikult teatud seos ja ma olen täiesti kindel selles, et me saame temaga hästi koostööd teha, kuid ma tahan väga äh, selgelt siinkohal öelda, et kõik otsused äh, ko volinike kolleegiumis on kolleegiumi otsused. seda tahaksin rõhutada. loomulikult ma võin äh, oma seisukoha välja öelda, kui ma ei ole teis-, kui ma ei jaga teiste seisukohta härra de Kort Äh, on äh, kindlasti äh, hea partner, kes saab minu seisukohtadest aru, kuna temal on selles valdkonnas suured töökogemused. see, mis puudutab majanduspartnerlepingute sõlmimist, on oluline, et me ületaksime seni tehtud kommunikatsioonivead, kommunikatsioonihäired. me peame selgitama nüüd asju, mida oleksime pidanud juba algusest peale selgitama. aga ma olen päris kindel, et äh, majanduspartnerluslepingud pakuvad äh, AKP riikidele suuri võimalusi äh, loomulikult on seal teatud vastuseis Euroopa Liidu poolt tehtud ettepanekute suhtes need majanduspartnerluse lepingud tegelikult muudavad arenguriigid senisest vastuvõtlikumaks kriiside suhtes. kuidas te hindate olukorda, härra volinik? me oleme juba rakendanud meetmeid finantskriisi tagajärgede ületamiseks ja me oleme äh, loonud ka Flex meetme ja eraldanud selleks üle 200 äh, miljoni euro. On ju väga paljud arenguriike, kes on majanduskriisist puudutatud, kuid samuti samaaegselt töötame me läbipaistvate äh, meetmete rakendamise kallal Äh, probleemiks on ka see, et Aafrikas äh, ei, äh, enam ei investeerita sellisel määral. aga nüüd me peaksime lõpetama ja nüüd me pea-, ütleb koosoleku juhataja ja me jõuame küsimuste esitamise juurde, mis puudutavad äh, äh, volinikukandidaadi äh, seniste vastuste, vastustega härra Piebalgs. kahjuks äh, ei olnud meil aega lasta kõiki küsimusi tõlkida. kas te Kolumbiaga vabakaubanduse lepingu puhul äh, jär, äh, järgite inimõigusi või kaubandusprioriteete? kas te täpsutaks, täpsustaksite, kes vastutab äh, programmeerimise ja äh, arenguabi koostöö elluviimise eest ning äh, kolmas küsimus, kuidas te pea, austate parlamendi õigusi ettevalmistamisprotsessis, millega käib kaasas arengukoostöö instrumendi läbivaatamine? Teil on nüüd sõna Äh, kõigepealt esimese punkti kohta. mis tahes otsused, mille volinike kolleegium langetab, langetab ta kolleegiumiga. mis puudutab vabakaubanduskokkulepet Kolumbiaga, siis ma pööran tähelepanu sellele ka, et arenguküsimused oleksid piisavalt kajastatud. artikkel kakssada kaheksa kohustab mind seda tegema. mis puudutab äh, arengukoostöö instrumendi programmeerimist ja ellurakendamist, äh, asi ei ole liiga keeruline, aga siiski piisavalt täna on olukord selline, et äh, see äh, instrument äh, programmeeritakse Relexi peadirektoraadis. nii et, et sellega tegeleb põhimõtteliselt välisteenistus. samas aga see mõjutab arengupol-, arengupoliitikat nii et, et loogiliselt peaksime siin liidripositsiooni olema meie ning nende ülesanne on meie ideed konkreetseteks programmideks äh, panna ja äh, rakendamiseks äh, on ülesanded jälle minu kätes, sest mina olen volinik, kes vastutab EITKO eest ja mina teen ettepanekuid siis oma talitustele selle kohta, mis peaks olema arengukoostöös ja loomulikult osalevad siin selles protsessis ka parlament ja nõukogu ning äh, nagu ma ütlesin, ma vastutan rakendamise eest, nii et, et ma saan läbi äh, igasuguste läbivaatamisprotsessidega tagasisidet selle kohta, kas me oleme oma eesmärgid saavutanud või ei. ja äh, kolmas küsimus, kõneleja vabandab, ta jah ma vastan, et ma olen alati aruandekohustuslik parlamendi ees, ma olen kättesaadav seitse päeva nädalas, kakskümmend neli tundi päevas nii et, et kui parlament soovib, ma tulen kohe siia ja vastan kõigile küsimustele, puudutavad need siis äh, arengukoostöö instrumenti või mida iganes Ja minu arvates on äh, kõige olulisem olla täiesti läbipaistev ja aruandekohustuslik Euroopa Parlamendi ees, selles osas mul pole mingeid kahtlusi ning äh, Äh, samamoodi olen ma käitunud ka energeetikavolinikuna, minu arvates on selline lähenemine demokraatlik ja mingit muud varianti ei ole. aitäh ja nüüd siis teine vaba mikrofoni voor, viis minutit. ja see puudutab siis kogu Euroopa lähenemisviisi ja äh, arengupoliitika sidusust teiste poliitikatega. proua Gretu, teil on viisteist sekundit. aitäh kas te võiksite rääkida pikemalt äh, avaldusest, mm, mille puhul te rääkisite Euroopa arenguabi killustamisest, siis te lubasite lühiajalis ja pikemas perspektiivis äh, teha midagi arenguabi stabiliseerimiseks, mida te kavatsete ette võtta? proua Keller mechanism. millal te valmistate ette nimekirja nende mehhanismide kohta, mida te tahate ette valmistada ja millal te kutsute meid ja kodanikeühiskonda selles protsessis osal-, osalema? Äh, proua Levin äh, <clears throat> About policy coherence. Te rääkisite poliitika sidususest ja te rääkisite kalandusest ja partnerluslepingutest. kas te leiate, et tuleb toetada kohalikku Aafrika kalandussektorit ainult sellisel juhul, kui Euroopa Liidu laevadel lubatakse nende vetes kalastada? härra Piibalks, teil on võimalik küsimustele vastata nüüd. Well, sometimes it switches on, sometimes it... mõnikord läheb mikrofon sisse ja mõnikord mitte, ütleb kõneleja proua Gretu küsimus abi tõhususe kohta. tegemist on väga suure väljakutsega. Äh, ma arvan, et meil on olemas vastav tegevuskava. me oleme Äh, äh, jõudnud selleni, et meie äh, abi on tõesti rohkem aruandekohustuslikum, rohkem tõhusam, nii et, et ma loodan, et me selle abitõhususe tegevuskava ellurakendamist jätkame nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas. meil on olemas suunised või isegi käsiraamat võib-olla isegi teatud reeglistik äh, selle kohta, kuidas abi tõhususe tegevuskava tugevdada, see on üks suurimaid väljakutseid, mis meil Euroopa Liidus arengupoliitika valdkonnas on. Äh, mis puudutab vahearuandeid, kui mind ametisse valit-, valitakse, siis minu jaoks on see teema väga oluline ja mina ei saa parlamenti kuhugi kutsuda, parlament kutsub tavaliselt volinikke ja mina tulen alati, kui teid mind kutsute, aga kodanikeühiskonnaga võtan ühendust niipea, kui mind ametisse kinnistatakse. ma olen saanud väga positiivset tagasisidet kodanikeühiskonna eh, tagasi, eh, osaluse kohta ja mina, minu arvates ei saa see põhimõte, et äh, komisjon peab otsuse langetama sõltumatult, äh, takistada neid erinevate arvamuste ärakuulamisest. kui ma olin energeetikavolinik, ma käitusin niimoodi ja selline lähenemine oli väga kasulik. Äh, sektoripõhised toetused, ma pean seda küsimust arutama oma kolleegidega. mulle tundub, et kalandustoetuslepingud on äh, üsna erilised. mulle tundub, et tegemist on üleminekumeetmega. me oleme huvitatud sellest, et neil riikidel oleks konkurentsivõimeline kalandussektor, sest see tähendab, et lõppkokkuvõttes peame me osutama neile vähem arenguabi ja võib-olla üldse mitte äh, nii et, et me oleme sellest äh, huvitatud ja kui seostada selline toetus muude kokkuleppida, kokkulepetega, ma ei ole, ma ei ole teadlik, et see asi niimoodi on ja ma loodan, et see ei ole niimoodi, sellepärast et tegemist on kahe täiesti erineva asjaga. üks puudutab seda, et me maksame õiguse eest kala püüda ja teine asi on sellest täiesti sõitu, sõltumatu, me toetame kohalikku kalandussektorit, nii et mina küll ei näe mingit äh, seost nende kahe asja vahel ja see kindlasti lepingu olemasolu või mitteolemasolu ei tohi olla äh, kindlasti eeltingimuseks abi osutamisele äh,. sest äh, loomulikult, kui meil on võimalus kala püüda, siis ka meie kalurid saavad tööd ja nüüd äh, alustame uut küsimuste vooru ja kõigepealt saab sõna proua Gretu. nelikümmend viis sekundit Mr Commissar, I am afraid you need uh, them again. härra volinik, te peaksite kõrvaklapid pähe panema. kas te teete kõik, mis teie võimuses, et majanduskriis ei mõjutaks äh, neid vahendeid, mida liikmesriigid eelarvesse eraldavad aastatuhande arengueesmärkide jaoks? millised on need vahendid, mida te kavatsete kasutada, juhtimaks liikmesriikide tähelepanu nendele lubadustele, mis nad on andnud arengumaadele? eriti kõige vaesematele riikidele. aitäh, härra Piibalks, teil on sõna. Äh, olukord on üsna soodne, sellepärast et alles detsembris riigi- ja valitsusjuhid Brüsselis toimunud tippkohtumisel ütlesid, majanduskriisi tõstu me oleme kogenud, kuidas see kriis mõjutab maja, arenguriiki ja seetõttu me kinnitame veel kord oma äh, lubadust abi anda. mina tõlgendan seda ainult ühel moel, me oleme endale seadnud eesmärgi null koma seitse protsenti SKT-st eraldada arenguabiks aastaks kaks tuhat viisteist. ma tean, et kui rahandusministrid hakkavad seda asja arutama, siis tuleb neile seda kogu aeg meelde tuletada, aga minu arvates on see väga hea lähtepunkt, sellepärast et riigi- ja valitsusjuhid on seda seisukohta kinnitanud ja teinud seda ühehäälselt. kas teil on täiendav küsimus? kas me peaksime võib-olla siin paika panema uued prioriteedid, arvestades, et seda, mida äh, me oleme üritanud saavutada antud ajaraames, ei ole enam võimalik saavutada, härra Piibalks. oma eelneval ametikohal ei ole ma ÜRO protsessidega kokku puutunud, aga minu arvates oli aastatuhande arengueesmärkide paikapanemine ja aastatuhande deklaratsioon väga hea asi ja kui me hakkaksime nüüd ütlema, et ajad on läinud halvemaks ja me peame midagi muutma, siis äh, see ei oleks väga õige lähenemine. minu arvates äh, aastatuhande arengueesmärgid on äh, nagu püha lehm. Nad ei ole küll täiuslikud, aga selle, nende osas on olemas ülemaailmne kokkulepe, me peame neid hindama ja püüdma neid saavutada. me teame, et tegemist on õigete eesmärkidena no ma räägin siin äh, alghariduse tagamisest, vaesuse väljajuurimisest. Äh, tegemist on asjadega, mida tõesti on vaja ja äh, see, kas me rakendame neid üks protsent vähem või rohkem, see ei ole nii oluline, oluline on, et me nendest eesmärkidest kinni peame ja kui me ei ole suutnud neid kõiki kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ellu viia, siis vähemalt on oluline, et me oleme andnud endast parima kui me hakkame aga nende üle läbirääkimisi pidama, ei saavuta me neid iialgi. ja nüüd saab sõna härra Ivo Vaagl. tänan, eesistuja. ma arvan, et te peate jällegi tõlget kuulama, sest ma kavatsen kõnelda sloveeni keeles e, härra Piibals ei ole päris selge, kes ja kuna Äh, teatud riike hakkab ebaõnnestunud riikideks nimetama. Äh, teeb muret, et selliste riikide hulk kasvab ja enamik nendest riikidest äh, on riigid, millega teie peate tegelema, kui teid teie ametikohale nimetatakse. viimasel ajal oleme me kuulnud üsna palju Jeemeni kohta, kellest võib saada üks selline riik, on mainitud veel mõningaid teisi riike, kellega seoses on muresid Äh, sõjaardid ja mõned meediaallikad juba äh, on äh, isegi rahul, et olukord on selliseks muutunud. härra Piibalks. minu arvates on see väga keeruline küsimus defineerida, mis asi on ebaõnnestunud riik. minu arvates on see riik, mis enam ei eksisteeri. seetõttu ma sellist terminit ei kasutaks. ma räägiks, ei räägiks isegi hapratest riikides, ma ütleksin pigem, et riikides, mis on sellistes haprates tingimustes. me oleme komisjonis arutanud, kuidas selliste riikidega ümber käia, kuidas osutada neile eelarvetoetust või üldse, kuidas toimida sellises olukorras. meil on kujune-, koge-, Äh, kogemusi selles vallas, aga ma ei nimetaks Jeemenit ebaõnnestunuks või hapraks riigiks. Jeemen on täiesti teistsuguses olukorras, Jeemeniga meil on tõsised probleemid, me peame nendest tee välja leidma, aga Jeemen on olemas riik, mis eksisteerib, tegemist on reaalse riigiga ja me peame leidma viisi, äh, kuidas äh, tulla toime terrorismi teemaga ja Jeemeni pool tegelikult on reageerinud, nad on rakendanud meetmeid ja mõned terroristid on ka kinni püütud nii et, et ma tõesti keskenduksin sellisele lähenemisele, millele panid aluse minu eelkäijad. Äh, keskenduksin siis riikidele haprates tingimustes, nende riikide puhul on riskid suuremad ja äh, ma peaks seda asja arutama teie kolleegidega eelarve kontrolli komisjonis, sest probleem on selles, et riskid on suured ja seetõttu nad ei, äh, kardavad igasuguseid otsuseid langetada. kas äh, küsimuse esitajal on täiendav küsimus? aitäh selle vastuse eest. Äh, see vastus on mulle täiesti vastuvõetav. siin kojas paar tundi tagasi toimus meil arutelu proua Ashtoniga. ta ei Äh, toetanud algatust, et äh, par-, parlament saaks missioonide juhtide ametisse nimetamisel osaleda. kuidas teie sellesse suhtute? see küsimus kuulub proua Ashtoni pädevusvaldkonda, sest aluslepingud äh, näevad ette, et välisteenistus on teenistus, mis toetab teda. ta on väga keerulises rollis ja ma toetan teda täiesti tema seisukohta, sest ta tugineb aluslepingutele ja nüüd saab sõna härra Stas. aitäh, äh, volinik, äh, kui kandidaat, vaatamata kõigile nendele kaunitele sõnadele, äh, viiakse arengumaades ellu väga vähe selliseid projekte, mis ka tõesti tulemusi annavad kuidas te saaksite hoolitseda, et see abi osutamine oleks läbipaistvam, näiteks kui vaadata Euroopa Investeerimispanka, ta invest-, osutab abi läbi pankade, mis tegutsevad aktiivselt maksuparadiisides, kuidas saaks komisjon selle teemaga tegeleda? härra Piivalks, teil on sõna minu arvates on tegemist väga tõsise küsimusega ja mul on väga hea meel selle üle, et viimasel ajal on arenenud riigid hakanud tegelema maksuparadiiside küsimusega. mina, kes ma olen pärit uuest liikmesriigist äh,, äh, on see alati olnud tõsine probleem, me kannatasime väga palju maksuparadiiside läbi, miks rahvusvaheline üldsus seda olukorda on lubanud, ma ei saa aru. ma arvan, et arenguriigid jätkavad maksuparadiiside vastu võitlemist äh, ja me tõesti üritame saavutada seda, et abi äh, toimiks paremini, me avaldame survet rahvusvahelisele üldsusele. Äh, mis puudutab nüüd äh, komisjoni teenuseid, siis kui kasutatakse riigi raha, siis me peame hoolitsema selle eest, et see raha ei jõuaks kuskile maksuparadiisi. on äärmiselt me ei saa toetada maksuparadiise samal ajal, kui me nende vastu võitleme meie komisjonis peame ajama seda poliitikat, et meie väldime maksuparadiise ja püüame nendele lõppu teha. me ei saa aidata maksuparadiise. ma usun, et maksuparadiiside vastane võitlemine eh, on midagi, millega arenenud riigid peavad tegelema rohkem kui arenguriigid, sellepärast et kui meie neile survet avaldame, siis nad ei saa ka toimida aga komisjoni poole pealt mina annan oma talitustele küll nii palju kui võimalik juhtnöörid mitte äh, äh, siis äh, ellu viia selliseid tegevusi, mis, millesse võivad olla kaasatud ka maksuparadiisid. kas teil on ka täiendav küsimus? Te ütlesite, et komisjon ise peab tegema suuri jõupingutusi. ma rääkisin, mida investeerimispank on Euroopas teinud Nende tegevuse üle on ka kaevatud. Äh, plaanis on karmistada reegleid. kas te kavatsete oma uuel ametikohal ühendust võtta Euroopa Investeerimispanga juhiga, et selgitada välja, mis seal tegelikult toimub? Äh, mul on äh, oma eelmisel ametikohal selle panga juhiga olnud väga häid kontakte ja ma arvan, et me saame siin väga palju ära teha, me peame olema järjepidevad ja ma kindlasti teen seda. Euroopa Liit peab olema teistele eeskujuks, näiteks kas või äh, korruptsioonivastases äh, võitluses me hakkasime alles nüüd karistama neid ettevõtteid, kes andsid altkäemaksu arengumaades. ja nüüd saab sõna Borgart Schnieber-Jastram. Äh, Frau Vorsitzende. proua juhataja, härra volinikukandidaat. mul on küsimused, mis puudutavad Aasia piirkonna aktiivsust Hiina aktiivsust Aafrikas ja tahaksin teie käest teada, kuidas te kavatsete eh, kaitsta Euroopa Liidu huve kujunenud konkurentsis Aafrika, Aasia riikidega. milliseid võimalusi te näete tegevuse koordineerimiseks Euroopa ja Aasia arengupoliitika vahel? ja teiseks, see puudutab haridusküsimusi teiseks küsimuseks rohkem aega ei ole, härra Piibelks, teil ongi nüüd sõna juba. me, me peame vaatlema arengupoliitika elluviimises ähm, Hiinat mitte kui konkurenti, vaid kui kaaslast ja peame sellest tegema vastavad järeldused loomulikult me peame lähtuma meie Euroopa Liidu põhimõtetest selle tegevuse elluviimisel ja meie eesmärk on ju vaesuse vastu võitlemine, see tähendab seda, et me suudame äh, ületada vaesuse ja äh, et suudame et oma abiga tagada arenguvõimeliste stabiilsete riikide funktsioneerimise, seda me saame teha ühelt poolt äh, ÜRO kaudu, aga teisalt ka dialoogi Hiinaga pidades. ja meie peame olema kindlad, et meie arengupoliitika on õige, samas me peame nägema ka seda, milline on Hiina potentsiaal ja me peame samas hindama seda, mida äh, Hiina teeb infrastruktuuri väljaehitamiseks Aafrikas. me ei peaks suhtuma sellesse negatiivselt, me peaks, või me peame nägema selles seda äh, võimalust, et see on nagu täiendav abi ja kui nüüd ühelt poolt Hiina ühelt poolt pakub omapoolselt abi, siis mis sellega kaasneb, see on loomulikult suur küsimärk, seda me peame vaatlema lähemalt, kuid me ei pea omalt poolt toimima mitte se selle järgi, mida Hiina nagu võib-olla meilt oodaks, vaid me peame lähtuma sellest, milline on meie poliitika. aitäh okay.. kui lisaküsimust ei ole siis saab sõna järgmine kõneleja, see on proua de Kaiser, härra Piibalks. meil ei olnud, äh, meil ei ole olnud praegu veel võimalust kuulata seda, mida te arvate immigratsiooni ja arengu vahelistest seosetest, immigratsioon on äh, ühtekuuluvuspoliitika lahutamatu osa, minu küsimus on väga selge, te rääkisite Cotonou lepingu äh, revisjonist, kas te arvate, et kas siin peaks midagi tegema ka immigratsiooni osas? ja kui, siis selvi-, selgitage täpsemalt, mida. härra Piibalks. jah. Kotonu lepingus me üritame leida ka rändele uue mõõtme. kui keegi vastavalt äh, tagasivõtulepingutele peab tagasi minema, siis me peame leidma mingisuguse täpsemad sõnastuse sellele. rändeküsimused on väga keerulised. võitlus vaesuse vastu on see, mis meid ajendab äh, leidma pikemaajalisi lahendusi. kuid muidugi väga oluline on äh, äh, tasakaal härra Kushner äh, on see, kes sellest on rääkinud, et peab olema tasakaal nende inimeste vahel, kes tulevad õppima ja töötama riiki, need on kõik juriidilised küsimused. kui ei ole võimalust üldse legaalselt tulla riikidesse, siis ei ole võimalik ju lahendada ka ebaseadusliku immigratsiooni küsimusi, kuid lep-, Kotonu lepinguga üritame me täpsemalt sõnastada see, seda, millise, millisena näeme me ette rändega seonduvaid suhteid meie naaberriikidega, suur tänu! kas te võiksite mulle kinnitada, härra Piibalgs, et äh, sisserännanute tagasisaatmise lepingutega ei saadetaks tagasi inimestes, inimesi sellistesse riikidesse, kus inimõigusi ei austata, näiteks Liibüasse äh,, ja eriti ei saadetaks sinna tagasi nii-öelda transiidi sisserännanuid, härra Piibalks. kui te lubate, proua esinaine, täpsustaksin natukene oma nime. minu nimi on Piibalks. ma tean, et Pielbalks ja igasuguseid teisi variante on ka olemas, aga minu nimi on ikkagi Piibalks. see on lihtsalt täpsustamiseks, ma ei taha teid milleski süüdistada, aga ikkagi nüüd äh, immigratsioonist rääkides, me üritame äh, muidugi äh, austada inimõiguste põhimõtteid igal pool ja arvestada tagasisaatmisega seonduvaid riske. see on juhtumipõhine, see poliitika. kui keegi peab tagasi riiki minema, tuleb tagada see, et kõigepealt ta ei satuks ohvriks selles riigis, see on Euroopa poliitika nurgakivi ja alati on see ka nii olnud. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, meiega liitunud äh, delegatsiooni esindaja, AKV Euroopa Liidu Ühtse Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni esindaja on siin härra aseesimees, härra Louis Michel. Äh, suur tänu, proua esinaine Äh, härra voliniku kandidaat härra Piibalgs. Äh, minul on äh, muidugi see eelis, et ma tunnen teid juba varem. ja see oma, te oma sõnades juba kinnitasite alguses ka seda, mida ma arvasin juba varem, et see on täiesti teretulnud, et teid nimetatud just arengukomis-, volinikuks on. Te olete väga selgelt välja öelnud oma seil-, seisukohad arenguküsimuses ja arengupoliitika on ju minu südamele ka väga lähedane. nüüd äh, küsimused. ma olen peaaegu sajaprotsendiliselt nõus teie seniste seisukohtadega olnud, kuid eelarvetoetustest ma tahtsin veel küsida. see on teema, mis alati tihti tähendab, tekitab siin kojas äh, vasturääkivusi. mina toetan ise eelarvetoetusi äh, tugevalt, sellepärast et ma olen täiesti veendunud, et osaliselt on eelarve toetus justkui usaldusväärsuse näitamine partner, partnerite suhtes ilma eelarve toetusteta on võimatu, aidata neil äh, konsolideerida oma õigusriigil põhinevat riiki ja teil on sõna, härra Piibalgs. jah, ma tean, et eelarve abi kujutab endast täna suurt osa meie arengukoostööpoliitikas ja ma toetan seda. toetan sellepärast, et see toetab nii-öelda omanditunnetuse tekkimist. seda me ju tahamegi saavutada. abi nendele riikidele, kes suudavad siis äh, tänu sellele abile realiseerida oma poliitilised eesmärgid ise see on selleks, et seda riiki toestada. aga me ei ole sugugi pimedad äh, eelarvetoetust andes, meil on aastatuhande lepingud. meil on võrdleva analüüsisüsteem paigas, verstapostid paigas ja me saame mõõta, äh, mis on selle abi äh, tõhusus olnud ning sektoriaalne abi, haridussektorisse antav abi, tervishoiusektorisse suunatav abi me oleme väga nutikalt lahendanud selle küsimuse. muidugi arengupoliitikas äh, võib ju öelda, et teistsugu, teistmoodi toimides oleks tulemused võib-olla teistsugused, kuid minu meelest on komisjon väga tõhusalt äh, tegutsenud selles küsimuses, kuid ma olen alati valmis vastama kõikidele küsimustele, mis puudutavad eelarvepoliitikat me ei kaota raha, me võidame hoopis sellest. sellepärast, et äh, kui need riigid on tervemad, kui nad on edukamad, siis on sellest ju kasu ka meile ja see on üks hea meetod. ja ma ütleksin veel äh, midagi, millele Louis viitas äh, vahekokkuvõtete osas meil on nüüd praegu võimalus tagada suuremad vahendid teatud riikide jaoks, kui nad on saanud, saar-, saavutanud häid tulemusi selle vahearuande jaoks, see peaks olema motivaatav, motiveerivaks jõuks nende riikide jaoks. ja me anname väga palju võimalusi nendele riikidele. suur tänu, härra Piibalks. härra Michel, lisaküsimus, mul on kaks küsimust, ütleb härra Louis Michel, ta on väga lühidalt. kõigepealt, kas te olete nõus äh, sellega, et parlamendi järelevalve seoses majanduspartnerluslepingutega peab olema äh, tagatud ka äh, parlamentaarsetele ühisassambleedele ja teiseks, kuidas te näete ette seda, et toetataks arenguriikides ähm, maavaradega äh, seonduvate sektorite arendamist, äh, sellepärast et need on need sektorid, mida üsna tihti kuritarvitavad ära sellised äh, jõud, kellel ei ole rahva üldhuvid eesmärgiks. kõigepealt majanduspartnerluslepingud siin on ette nähtud ka parlamentaarne koostöö mõõde. see on lisaks äh, sellele koostööle. samas aga me ei taha muidugi äh, me ei taha ju oma lepingutega õõnestada parlamentaarset äh, ühistööd, vastupida, vastupidi. mis puudutab maavarasid, siis siin on erinevaid algatusi, mida me läheme toetada kõigepealt eh, siis kaevandustööstused, eh, läbipaistvus, eh, algatused näiteks Aserbaidžaanis ja paljudes teistes riikides, mis on käivitunud. me üritame leida need meetmeid, millega me saaksime toetada öö, nende tööstuste arendamist. proua esinaine, kes öö, peatab kõneleja ja ütleb, et me minema edasi järgmiste küsimuste juurde ja saab kõigepealt sõna härra Newton-Dunn. suur tänu, proua esinaine ja te olete väga hästi saanud hakkama ajakavast kinnipidamisega, proua esinaine, volinikukandidaat mina arvan, et Euroopa poliitika arenguabi osas äh, on üks tõsine äh, edukas poliitika olnud meie jaoks, me peaksime olema julged selle üle ja teie peaksite olema, vabandust, uhked selle üle, Louis Michel peaks olema uhke. kuidas te tagate aga selle, et Euroopa rahvas, kes selle raha annab, äh, läbi oma maksude, oleks paremini informeeritud selles osas, mida te kavatsete teha ja mida me juba praegu tegeme, see on ju uhke töö, mida me oleme ära teinud, volikogu kandidaat, teil on sõna väga keeruline küsimus, sest see on üks nendest äh, peamistest raskustest, äh, mille osas äh, meil ei ole õnnestunud edu saavutada läbi kommunikatsioonipoliitikatega. kõik me arvame, et me teeme ju head tööd ja meie perekonnad ka ilmselt arvavad, et ähm, me teeme ikka väga tugevasti tööd, kuid ülejäänud äh, ei ole sellest veel aru saanud, seda on raske neile selgitada, sama puudutab arengupoliitikat. jah, see on olnud edukas näide, me oleme väga palju uuendusi läbi viinud, parandusi läbi viinud, aga palju on veel teha ja tegemist on ühe suurema inimkonna väljakutse lahendamisega. meil on kaks sellist aspekti mis aitavad olukorda parandada, võib-olla arengupäevad Belgia eesistumise ajal tulevad äh, need uuesti, see on võimalus meediaga ühendust saada siis, ja teiseks avalikud lepingu ava, avalikud äh, loengusarjad liikmesriikides, kuid ilmselt kõige parem võimalus on läbi interneti inimesteni jõuda mulle tundub, et interneti, internet ei tunne liikmesriikide piire ja läbi selle on võimalik jõuda väga paljude inimesi, inimesteni ja seega ma tahaksin, et me keskenduksime väga palju sellele, et me räägiksime sellest, mida abi, mil-, millist abi me anname, kuhu me saadame selle ja mis juhtuks siis, kui me seda abi enam ei annaks. ja minu meelest see on minu jaoks üks suuremaid väljakutseid, lihtsalt, et teavitada inimestele seda, mille üle nad peaksid uhkust tundma ja mulle tundub, et seda saa-, on võimalik saavutada ainult siis, kui inimesed teavad, et see raha ei ole raisku läinud, et see raha toodab lisandväärtust, et nendes riikides läheb paremini ja tuda-, kuidagi tuleb lahendus leida sellele. suur tänu ja nüüd härra Bill Newton-Dunn, teil on lisaküsimus. jah, ma olen teiega täiesti nõus. internet on väga jõuline uus äh, hoob, aga võib-olla peaksite minema Twitterisse. Te võiksite praegu ju kohe neile saata, et mul on siin ikka äh, tulised sööd jalge all siin äh, rahvasaadikute ees, te võiksite kohe rääkida, mis toimub volinikukandidaat, ausalt öeldes mina ise ei ole suur internetisõber. ma kirjutan blogisid ja nii edasi. võib-olla ma Twitterist peaksin natukene rohkem teadma, enne kui ma teile küsimusele vastutan. Äh, blogide kirjutamine energiasektoris on olnud väga positiivne, aga selleks läheb palju aega ja blogi kirjutamist jätkan Twitteri osas, vaatame, mis asi see üldse on, ma ei tea, mis see on, mul palju kogemusi sellega ei ole. no me leiame kellegi, kes teid õpetab. järgmisena sõna proua, härra Ponga. suur tänu, proua esinaine mis puudutab Euroopa Liidu ja ülemere territooriumite ava, alalist, vahelist koostööd, siis on ette nähtud komisjon, et et pärast aastat kaks tuhat kolmteist seni kasutatud mudelid ähm, Euroopa Liidu sisepoliitika osas, mis on edukad olnud, eriti regionaalpoliitika, ja strateegia tuleb ülevaatamisele. milline on teie seisukoht, et millised sisepoliitika elemendid võiks Prantsusmaa ülemere territooriumitel käibele tulla. ja siis, äh, kuidas projekte hallata nendes äh, piirkondades, mis on Euroopa öö, äh, pere osad lubate vastata inglise keeles, sellepärast et Ülemere territooriumid Äh, minu jaoks on äh, inglise keeles kergem vastata nendele küsimustele, see on osa minu tööst muidugi. Äh, arengu peadirektoraadis me peame tagama selle, et nendele väljakutsetele vastataks korralikult ja et nende osas toimus ka tõhus poliitikate rakendamine. selle teemaga ma kavatsen edasi tegeleda, ma tean, et eelarve selle jaoks ei ole suur äh, kas mitte kakssada kaheksakümmend kuus miljonit eurot on see eelarve, ega see ei ole palju. ja ma olen täiesti veendunud, et me täidame oma kohustusi nende piirkondade osas ka edaspidi, see on, see on meie kohustus, mis tuleneb otseselt lepingust ja me kavatseme neid riike kindlasti ka jätkuvalt toetada. mul praegu detailseid vastuseid on natukene raske anda, ma alles õpin ähm, seda teemat ja need Ülemeri territooriumid, nendega seonduv, selles osas peaksime ennast veel natukene paremini kurssi viima, enne kui ma saan teile anda konkreetse vastuse. kas on ka lisaküsimus härra Pongalt? ei ole. sellisel juhul saab sõna härra Berman. Eh, aitäh Teil saab olema ees võitlus väga paljudel rinnetel. kuid nüüd küsimuse juurde. see, mis puudutab finantseerimist ja juurdepääsu finantsvahenditele kogu arenguabi temaatika tähendab ju seda, et nendele finantsvahenditele, millele me eraldame, peab olema tagatud ka juurdepääs. Euroopa Liit peaks selles osas ajama tunduvalt auahnemat poliitikat ja mitte lähenema ainult mikrokrediit, krediteerimise tasandilt, vaid tegema seda palju jõulisemalt. mida te kavatsete selles osas ära teha, palun? mõlemas küsimuses, seda me mainisite, need äh, soolise, soolised küsimused, põllumajandusküsimused, need on äh, minu jaoks väga olulisel kohal nüüd selle vaheülevaate äh, jooksul on meil võimalik vaadata, mida meil on võimalik teha. paljude instrumentide osas meil on juba käimas mitmed väikesed projektid ja vaata, me peame vaatama, kuidas neid tugevdada. ma ei saa teile anda päris täpset vastust selles osas, mida me saame teha, aga kindlasti tegemist on meie jaoks prioriteetse küsimusega täiendav küsimus. En zolang die financiering uh, door eigen middelen nog niet voldoende geregeld is en dat duurt. seni, kuni ei ole kureeritud omavahendite abil või kaudu finantseerimine, siis me peaksime tegelema endiselt ka tervishoiusüsteemide finantseerimisega kuidas näete teie, milline peaks olema selles küsimuses meie finantseerimisalane vastutus? voliniku kandidaat, me jätkame AIDSi vastase võitluse ja malaaria vastase võitluse fondi rahastamist ja minu arvates on tegemist hea ettevõtmisega ja seda tuleb jätkata. nii et, et me teeme seda alati on probleem, et tuleb vahendeid eraldada ots, rohkem otse, aga äh, ma arvan, et äh, lisandväärtus on suurem, kui me osaleme rahvusvahelistes rahastamisvahendites. Äh, meid on, me, me oleme niigi tuntud kui doonor ja need fondid, mida me kasutame, peavad olema täiel määral aruandekohustuslikud ja ma arvan, et mis puudutab malaaria ja AIDSi vastase võitluse fonde, siis nendega seoses mul on olnud ainult positiivsed signaalid. Mr, härr Alf Svensson. härra Svensson. aitäh oh.. asi on seotud härra Berendsi küsimusega. Äh, Lõuna-Aafrikas on äh, suurem hulk naisi äh, HIV-positiivsed. me räägime siin Aafrika toetamisest ja me peame võitlema HIV-viirusega. ma tean, et Lõuna-Aafrika Vabariigis on HIV-viirusesse suhtutud väga veidralt Äh, nüüd on seisukohad natukene muutunud ja kas Euroopa Liidul ei oleks praegu aega äh, hakata ka aktiivsemalt äh, selles vallas tegutsema, erinevalt sellest, mida me siiani oleme teinud. volinikukandidaat, teil on sõna ma arvan, et me oleme saavutanud mõningast edusammu AIDSi ja HIV viiruse vastases võitluses. Äh, need programmid, mis meil on, on andnud tulemusi. Äh, mõnikord Kontrollikoda on tulnud välja isegi äh, väidetega, et me kulutame liiga palju AIDSi vastasele võitlusele aga me parandame oma tegevust kogu aeg ja me saame erinevat moodi siin oma panust anda, me saame eh, tegeleda näiteks nende inimestega, kellel on eh, see haigus, me saame tegeleda profülaktiliste küsimustega, eh, koolitusega, nii et, et me tegeleme kõikide võimalike valdkondadega ja ma arvan, et me peame jätkama neid poliitikaid, mida me oleme siiani ellu rakendanud. ma ei näe mingit põhjust neid poliitikaid järsult muuta. peame keskenduma samadele asjadele, millele me oleme kesk-, keskendunud siiani, võib-olla natukene neid timmima, aga see on ka kõik. ja, ja nüüd on täiendav küsimus Need org-, on olemas äh, organisatsioone, mis on astunud väga konkreetseid samme selle proble-, probleemi lahendamiseks ja ma tahaksin teada, kas teie, härra Piibalgs, äh, olete valmis selliseid organisatsioone toetama? härra Piibalgs, kolmkümmend sekundit ma arvan, et äh, need organisatsioonid on tõesti väga suurepäraseid tulemusi saavutanud väga rasketes oludes. mina olen äh, valmis toetust neile suurendama, kui me jääme finantsraamistiku piiresse, sellepärast et finantsraamistiku seatud piiridest me üle minna ei saa. Äh, muidu eelarve kontrolli komisjon ei jäta must märga plekkigi järele nii et, et äh, see on võib-olla ainus põhjus, miks meie abi on olnud võib-olla piiratud, aga me tõesti toetame neid organisatsioone väga ja teeme seda ka edaspidi. aitäh! härra Noiser, teil on sõna. ja seega teha Piibalks. lugupeetud härra Piibalks, ma arvan, et Euroopa jaoks pole sugugi puuduseks see, kui me saame endale arenguvoliniku, kes eelnevalt vastutas energiaküsimuste eest. ma usun, et kõik aastatuhande e, eesmärgid e, polegi saavutatavad, ilma et meil oleks arukas e, energiapoliitika. kliimamuutuste valguses tahaksin küsida, milli-, kuidas te näete äh, arenguriikides taastuvenergiate kasutuselevõtu võimalusi? selle küsimusega hakkasin tegelema juba siis, kui olin energiavolinik. mind puud-, huvitasid väga taastuvenergia küsimused äh, Need, äh, sest taastuvenergiad, need võivad olla väikesemahulised, nad võivad toimida ka detsentraliseeritult. Äh, see puudutab muuhulgas näiteks solaarenergiat või tuuleenergia kasutuselevõttu, seetõttu ma leian, et me peame neid projekte senisest enam toetama, sest ilma energiavarustuseta äh, äh pole Aafrikal mitte mingeid šansse, aga ka teiste arenguriikidel mingeid šansse kujunenud olukorrast äh, välja tulla. see tähendab, et Äh, me peaksime just nende taastuvenergiatele panustama, kuivõrd äh, see on oluliselt lihtsam ja kättesaadavam kui äh, gaasil töötava elektrijaama ehitamine. see on, need on tehnoloogiad, mida arenguriigid vajavad ja sellesse valdkonda on meil vaja ka investeerida. see oleks meie kui Euroopa Liidu nišš. jah Äh, hiinlastel muidugi oleks võib-olla variante äh, investeerida äh, gaasijõul töötavasse elektrijaama, aga meie Euroopa Liidus saaksime just sel teel leida vajalikud vastused energiavarustuse küsimustele. Madame Theo Karus, Karus, you have the floor. Thank you, chair lady. proua Tšekarus, teil on sõna. aitäh, eesistuja härra Peebles, ma ei äh, öelda, et te vastate mulle kreeka keeles, aga ma esitan siiski küsimuse inglise keeles. selleks, et saavutada üks ÜRO eesmärk, mis on kahe tuhande kümnendaks aastaks äh, tervishoiutöötajate juurdepääs Aafrika riikidesse. kas te volinikuna kinnitaksite, et komisjon toetab Äh, ülemaailmse AIDSi vaktsineerimise fondi tegevust ja kõiki neid teisi algatusi, mis on suunatud äh, meditsiinilise infrastruktuuri väljatöötamiseks Afri-, Saharast lõunapoolsesse jäävas Aafrika osas. suur aitäh, volinik, teil on, volinikukandidaat, teil on sõna. Äh, kreeka keeles ma kahjuks rääkida ei saa, aga kreeka keel jääb minu jaoks paraku hiina keeleks, nii et, et Äh, kuna ma olen füüsikat õppinud, siis mõningad tähed ma tunnen ära. ja aitäh, et te siis küsimuse esitasite siiski inglise keeles. Äh, tõlget on äh, tihtipeale väga raske korraga kuulata originaaliga samaaegselt ja, ja seda jah, loomulikult ähm, arstiabi on üks komisjoni peamisi ülesandeid minu käest küsiti, miks mitte kakskümmend protsenti tervishoiu jaoks. tervishoid on meie jaoks väga oluline prioriteet ja äh, jääb alati selliseks. me toetame mitte üksnes ülemaailmseid fonde, vaid ka omaenda programme. meil on Aafrikas Tallimetsi äh, programm. nii et, et meil on olemas äh, globaalne satelliidisüsteem, mille abil inimesed tõesti võivad nõuandeid saada, nii et, et me püüame tõesti tervishoiu olukorda Aafrikas parandada, sellepärast et see on üks aastatuhande arengu eesmärke ning me oleme nende eesmärkidega seotud, me peame need eesmärgid saavutama, seega me jätkame oma poliitikat selles valdkonnas ning ma kinnitan, et me teeme seda. täiendav küsimus? Äh, kuidas takistada ajude äravoolu äh, Aafrika lõunaosast ja kas te äh, toetaksid vahendite, er-, rohkemate vahendite eraldamist selleks, et aastatuhande arengu eesmärgid saavutatakse aastast kaks tuhat kümme. ainus viis, kuidas ajude äravoolu ära hoida, ongi saavutada aastatuhande arengu eesmärgid sellepärast, et kui elutingimused nendes riikides paranevad, siis inimesed ei taha sealt enam lahkuda, sest alati need inimesed, kes on võimekamad, lahkuvad. nii et, et meie arengupoliitika peaks olema edukas selleks, et ajude äravoolu ära hoida. ja sellised probleemid ei ole mitte ainult arengumaadel, ka minu enda kodumaal on sellised probleemid, paljud noored inimesed lähevad ära, et teistes riikides tööd leida Äh, loodetavasti nad tulevad kunagi tagasi, sellepärast et oma kodumaa on ikkagi elamises kõige parem koht, kui tingimused seal on head. Äh, kui meie arengupoliitika õnnestub, siis ei ole väga suur probleem see, et osad inimesed lähevad ära mujale elama ja nüüd me alu-, anname sõna teisele assotsieerunud delegatsiooni esindajale, tegemist on Pan-Aafrika delegatsiooniga, mida esindab äh, Mihhail Kaaler. hea komissar. suur aitäh minu delegatsiooni jaoks on Euroopa Liidu Aafrika poliitika elluviimises keskmiseks äh, punkt, keskne tegevuskava. Te teate, milliseid probleeme meil selle tegevuskava elluviimisega on, meil on sõlmitud kaheksa partnerlust ja seda käsitletakse ka järgmisel Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumisel. millised võiksid olla teie meelest järgmised sammud selleks, et kas või mõneski valdkonnas edu saavutada? ja kui me räägime öö, poliitika elluviimisest, meie osalusest, nõupidamistelt, aga ka Aafrika Liidu poolsest osalusest, ja ka institutsioonilisest toetusest, nii et kõikid osapooltelt ka eeskätt aga aafriklastel oleks sellest kõige rohkem kasu. jah, põhimõtteliselt muidugi me kavatseme ka tulevikus toetama äh, üle-euroopalise parlamendi ideed, sest me tahame tõepoolest selles osas edu saavutada, muuhulgas parlamentaarse demokraatia edasiarendamisel ma olen päris kindel, et valitud strateegia on hästi välja töötatud selles mõttes, et me sõlmisime kaheksa strateegilist partnerluslepingut. nüüd me peame vaatama, kuidas need asjad hakkavad kujunema, loomulikult on minu jaoks väga oluline energiapartnerlusalane koostöö aga ka teised äh, partnerlused, ma usun, äh, hakkavad kindlasti positiivselt toimima, kuid kaks aastat, äh, kahe aastat järel oleks vaja tehtud ana-, analüüsida ja teha seda kriitiliselt, vaadata erinevates valdkondades, kuidas meil on õnnestunud edasi liikuda kuid niivõrd, kuivõrd olen informeeritud, on siin siiski teatud edu saavutatud ja kui me räägime praegu kolmandast tippkohtumise ettevalmistamisest Euroopa Liidu ja Aafrika tasandil, siis me saame juba selleks ette valmistada konkreetseid projekte, muuhulgas näiteks energiavaldkonnas see näitab, et see, äh, et on loodud teatud eeldused konkreetsete projektide väljatöötamiseks, kuid me peame ka tulevikus kinni pidama valitud strateegiast ja te juba kõne, rääkisite veidi sellest probleemist, jah, e, meil on Cotonou leping, meil on Euroopa Liidu e, Aafrika vahelise strateegia välja töötatud, meil on Põhja-Aafrika osas teatud e, poliitikad, kuid kuidas teile tundub, kas tulevikus oleks võimalik siiski neid projekte omavahel ühitada, sellepärast et meil oleks piisavalt raha ja et rahalised vahendid oleksid omavahel kulutuste osas ka seotud? jah, see on väga kompleksne küsimus. ja no kõigepealt me ühelt poolt räägime eh, strateegiatest, siin meil on, me räägime ikkagi Cotonou eh, lepingu eh, osalevate riikide initsiatiivist see ei ole tegelikult väga lihtne laiendada seda mm, kogu Aafrikale, siin on meil väljakutseid selleks veel liiga palju suur aitäh teile küsimuste vastamise eest. härra Sassooli, proua juhataja, proua äh, härra volinikukandidaat, me rääkisime siin väga paljudest teemadest ja need on meie poliitika seisukohalt väga olulised me kuulasime siin ka nii mõningaid poliitilisi hinnanguid, kuid ma tahaksin siiski kuulda, kas meie poliitikas on olnud nii mõnda, Euroopa poliitikas nii mõnigi nõrk punkt, mida tuleks parandada? of weaknesses. I think one of the biggest weaknesses that I mentioned in väga palju on nõrkusi ja sellest ma juba rääkisin. kõige suurem nõrkus on muidugi see, et meil on kakskümmend kaheksa erinevat poliitikat, kakskümmend seitse liikmesriiki pluss komisjoni poliitika. arengupoliitikas meil on õnnestunud teatavat edu tõhususe osas saavutada, kuid seda tööd tuleb jätkata. see on väga delikaatne valdkond, kuid kokkulepped peavad äh, paika jääma, liikmesriigid üldiselt teoreetiliselt on meiega alati nõus, kuid praktiliselt nad tihti ütlevad, et see või teine on hoopis minu prioriteet, nii et seda ühtse äh, tegutsemise aspekti tuleb kindlasti rõhutada, selle olulisust. Äh, teoreetiliselt on jah, kõik nõus, kuid äh, teoreet-, praktiliselt on ka teatavat isekust näha, sama puudutab ka rahvusvahelisi küsimusi. rahvusvahelistel läbirääkimistel on meie kõige suurem nõrkus see, et me oleme piisavalt paindlikud meil küll tihti on ühispositsioon kahekümne seitsme liikmesriigi vahel olemas ja parlament on ka sellega nõus vastavalt komisjoni ettepanekutele, kuid äh, tänases äh, mitmepoolses maailmas peaksime me olema natukene dünaamilisemad ja võimelised suuremaks paindlikumaks. Lissaboni leping läbi äh, selle, et Euroopa Liidul on president nüüd paigas ja Catherine Ashton kui meie eri, kui meie kõrgem esindaja Äh, annab meile võimaluse olla kiirem oma reageerimises ja olla paindlikum. nüüd üritame jõuda jätkuvalt heades, heale tasakaalule meie poliitiliste huvide ja finantssuutlikkuse osas. tihti läheb selleks kaua aega, ma olen küll uhke selle üle, et komisjoni teenistused praegu tegelevad arenguküsimustega sama tõhusalt kui näiteks Prantsusmaa või Inglise kolleegid, kuid näiteks Rootsi kolleegidega võrreldes ei ole me suutnud oma eesmärke täivitada, me peame kiiremalt tegutsema. suur tänu ja lisaküsimuseks peab ka aega jääma. härra volinikukandidaat, vesi on üks tõsine konflikti allikas olnud. me teame, et olukord äh, ilmselt läheb ainult hullemaks. kas see kujuneb ka üheks teie prioriteediks, volinikukandidaat? jah, kindlasti veega on seotud väga palju väljakutseid. Nii et kindlasti, tähendab, selge on see, et tulevikus on väga palju piirkondi, kus tekib veepuudus. me toetame projekte Äh, praegu juba oleme abi andnud väikestele projektidele, kui me peame mõtlema suuremalt, Kesk-Aasias näiteks on tõsine konflikti äh, probleem Tadžikistani ja Usbekistani vahel tekkimas äh, mägise ja, ja äh, alamate piirkondade vahel, nii et tõesti, veepoliitika on üks prioriteet, see on tohutu väljakutse, sama suur väljakutse kui energiapoliitikaga seonduv suur tänu ja sõna saab härra Preeda. suur tänu, proua esinaine. ma olen siin ütleb kõneleja. Te oma kirjalikes vastustes, vastates küsimusele seoses seadusandlike initsiatiivide prioriteetidega, ütlete, et üks teie peamine prioriteet on Kotonu lepingu revisjon ja minu küsimus puudutabki seda, millised on teie ootused seoses läbirääkimistega seoses Cotonou lepingu teise ümbervaatamisega. ja ma tahaksin, et räägiksite täpsemalt selle lepingu poliitilisest aspektist. milline on teie visioon äh, Cotonou lepingu poliitilise aspekti osas? härra volinikukandidaat, palun. Cotonou leping kehtib aastani kaks tuhat kakskümmend, veel kakskümmend aastat teine Kotonu lepingu revisjon annab võimaluse lepingut kaasajastada, täpsustada teatud sätteid kaubanduse küsimustes, näiteks äh, rändeküsimustes ehk teisitini, teisiti äh, meie tahame tagada tõelise partnerluse AKV riikidega. see on see ootus ja lootus, mida me kanname asi läheb aga keeruliseks, kuivõrd teiselt poolt on ka väga palju küsimusi äh, meie läbirääkimispartnerite poolt. praegu loodetavasti saavutame vast-, äh, äh, kokkuleppe kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigaks ja ma loodan, et parlament, kes peab öö, seda protsessi toetama, on ka rahul öö, tulemusega selleks ajaks ühesõnaga, läbirääkimised käivad ja mulle tundub, et järgneva, järgnev pool aasta on kindlasti keeruline aeg. Kotonu leping on väga oluline element meie arenguabi koostöö, arengukoostöö ülesehituses. väga palju arenguid on toimunud pärast Lomé konventsiooni vastuvõtmist ja ma tõesti loodan, et äh, Cotonou lepingul on tulevik ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, aga see sõltub juba meie suhetest äh, AKV riikidega. katkestatakse kõnelejad. kas on ka lisaküsimus? ei. sellisel juhul äh, saab sõna härra Tirol Jaam volinikukandidaat, regionaalne küsi-, regionaalpoliitika küsimus, kas Euroopa Liit on mõelnud ka kõige äärepoolsematele piirkondadele? kas meil on paigas korralik Euroopa Liidu poliitika selles küsimuses? tundub, et praegu on Euroopa Liidu liikmesriigiks olemine takistuseks hoopis äh, regionaalsele koostööle, seda on näitlikustanud mõn-, nii mõningid näited. kõige äärepoolsemate piirkondade seisukohad tihti jäävad äh, üldistest otsustest kõrvale. ja väga oluline on ähm, ka selgitada täpselt äh, Arengufondi abikõlbulikkuse sätteid ja, ja härra Pibalk saab sõna. jah, küsimus on keeruline jah, meil on lepingud, partnerlus, majanduspartnerluslepingud paigas nende kõige äärepoolsemate liikmetega li,, riikidega. mulle tundub, et mõlemad osapooled on väga rahul nende lepingutega. ja kõige äärepoolsemate piirkondade puhul Euroopa Liidus peab siis regionaalpoliitika sellele vastama. ja ka öö, äh, väli, äh, ülemere territooriumite osas on meil ka oma poliitika paigas. meil on iga riigi jaoks oma poliitika paigas või riikide grupi jaoks oma poliitika paigas ja tuleb tagada muidugi koherentsus nende poliitikate vahel. kuid teil on täiesti sõna, õigus, et see, mis toimub praegu Kariibi mere piirkonnas ja eriti ülemere territooriumides, on murettekitav ja tuleb kindlasti kuidagi parandada meie suhteid nende piirkondadega. järgmine küsimus, kui lisaküsimust ei tule, saab, siis on härra Kaczmarekil sõna, kellel on suisa kaks, äh, kahe küsimuse esitamise õigust, ta nimelt asendab härra Michelli, Michelli. suur tänu. Äh, härra volinikukandidaat, härra Mitchell äh, tahtis teie käest küsida küsimuse seoses ametliku arenguabiga me oleme härra de Kuhtiga sellest asjast juba varem rääkinud ja härra de Kuht ütles, et selleks, et liikmesriike mobiliseerida, peame me kasutama näpuga näitamise poliitikat. Te ütlesite ka, et me peame olema karmid liikmesriigidega, rääkides äh, nende võetud kohustustest äh, arengu, ametliku arenguõppe osas, aga kuidas olla karm siis? kuidas veenda liikmesriike oma kohustusi täitma? noh, ma tean, et ega ei ole lihtne näpuga näidata kellelegi ja mulle isegi ei meeldi see. aga tõesti, see on see, et liikmesriik teinekord ootab komisjonilt väga selget seisukohavõttu. ka neil on ju väga palju raskusi ja ega nad ei ole alati arenguabi andmise vastu, kui aga komisjon vaiki on, siis kuidas nad saavad veenda oma valijaid, et see on vajalik. vähemalt nad teinekord saavad kasutada, et komisjon nõuab seda ma ei nimetaks seda näpunäitamise poliitikaks, vaid meeldetuletamise poliitikaks. ja tuletan teile meelde detsembri ülemkogu. ega ma ei peaks mures olema, äh, aga ma olen mures, ega nad andsid küll kohustusi, mis on ähm, äh, julgustav, aga ma olen ikkagi mures, sest et alati ei ole kohustusi risk, äh, lihtne täita ja me peame järelevalvet hoidma, tulemas on vahearuanne, valmistamisel on kevade äh, pakett ja tulemas on üks tõehetk veel. nimelt ÜRO-s on äh, septembris tulemas üks väga kõrgetasemeline kokkulepe, kohtumine ja ma olen täiesti veendunud, et liikmesriigid taas kinnitavad seal oma sõnu, meil on Monterrey süsteem, meil on süsteemid, millega me saame tõesti ähm, survestada liikmesriike ja me peame neid vahendeid kasutama, me peame neile korrutama, et see on oluline, see on see, mida me oleme endale võtnud kohustuseks ja me ei saa nendest kohustustest tagada. nii et äh, see näpuga näitamise ja häbistamise poliitika on minu meelest äh, vale lähenemine. võib-olla peaksime rääkima meeldetuletamisest energia osas, näiteks seal taastuvate energiate küsimuses see õnnestus, tundus olevat võimatu Euroopa Liidu eesmärgid eh, saavutada, aga samas liikmesriigid teinekord saavad väga hästi hakkama. härra Mitchell, teil on nüüd lisaküsimuseks aeg. suur tänu, proua esineja, ma pidin ühte teise komisjoni jooksma, et ka küsimuse esitada. aga voliniku kandidaadi küsimus on inimesi, kes ütlevad, et on neid, kes, et sellepärast, et kuna me ei saavuta oma ametliku arenguabi andmise äh, eesmärke, tuleks reegleid muuta, kuid probleem on muidugi selles, et isegi kui reegleid muuta või neid äh, numbreid vähendada, ei täida neid. kuidas siis ikkagi tagada see, et see null koma seitse protsenti SKT-st jääks paika, härra Piibalks? kordan, valitsus ja riigijuhid on öelnud et, et null koma seitse protsenti jääb paika. kuidas volinik saakski, kes iganes ta on, rääkida mingisugusest äh, protsendimäära alandamisest, see ei ole võimalik, null koma seitse protsenti on selgelt võetud kohustus, null, äh, detsembris nad ütlesid selle uuesti välja, ega tagamiseks ei ole, taganemiseks ei ole pii-, äh, ruumi. härra Kaczmarek, nüüd teie enda küsimus. suur tänu, härra volinik, teie olete pärit ühest riigist Äh, keda on pandud ühte patta uute doonorite riikidega. väga paljud Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on ise läbi elanud viimase kahekümne aasta jooksul väga suured muutused oma ühiskonnas ja ka võib-olla oleks mõni sellest, mõni osa sellest are-, äh, kogemusest kasulik ka arenguriikidele, me oleme sellest protsessist tulnud vä-, suhteliselt hästi välja, nii et võib-olla võiksime aidata ka neid oma kogemuse põhjal. härra Piibalks, palun, teil on sõna Teil on täiesti õigus. mulle tundub, et mõned nendest kogemustest on vägagi õpetlikud ja ega eh, igasugused eh, muutused ei ole olnud eh, lihtsad, näiteks Läti reformid on olnud väga-väga valulikud. kuid üldiselt on need reformid häid tulemusi tulnud. ja on terve hulk Äh, oskusi, mida me võiksime uute liikmesriigidena kasutada. kuid ma olen veendunud, mida rohkem uued liikmesriigid osalevad arenguabis, seda, seda tugevamaks Euroopa Liit muutub. praegu keegi ei saa lätlasi süüdistada, et nendel oleks näiteks Kongos või Kongos äh, mingisugused koloniaalhuvid. mitte keegi ei saa meie vastu selliseid argumente ju kasutada ja meil on ainult üks põhimõte me teame, et äh, ülemaailmne vaesuse vähendamine on äh, vajalik meile endale, sellepärast et kui maailm ei ole õnnelik, siis on see ohtlik tulevik meie lastele ja lastelastele. ja ma arvan, et äh, väga palju meie senisest kogemusest võiks olla kasulik. kuid muidugi täiesti selge on see, et kõike ei ole võimalik kopeerida ja otseselt üheselt üle võtta arenguriikides on ajalised arengud olnud natukene teised, sa ähm,, kogemus neil ei ole olnud samaajaliselt, kuid mõningaid elemente saab kindlasti ära kasutada. härra Kaczmarek äh, lisaküsimust esitada ei taha. ja nüüd siis kolmas vaba mikrofon, viis minutit. teemaks Euroopa välisteenistus härra Mitchell saab sõna ja härra Newton-Dunn. härra Newton-Dunn, teil on sõna. viisteist sekundit, suur tänu, lihtne küsimus. volinikukandidaat, te olete ilmselt sama väsinud kui meie praeguseks hetkeks. aga mida te kõige rohkem kardate, mis järgmise viie aasta jooksul võiks tõeliselt viltu minna? härra Berman, härra Piibalks vastab ma ütleksin, et kõige suurem risk ja kõige suurem raskus lasub äh, Cathy Ashtonil. tema peab äh, välisteenistuse üles ehitama sellise, mida usaldab nii Euroopa Parlament, liikmesriigid, aga ka partnerid Euroopa Liidust väljaspool ja see on väga-väga delikaatne laveerimine. ja siin äh, vead on lubamatud, sellepärast et igad vead on surmavaks hoobiks ja äh, tulemuseks on lihtsalt see, et on jälle mingisugune komisjoni osakond, millel on lihtsalt uhke nimi, nii et see on kõige suurem risk, võimalus, äh, aga ka väljakutse, nii et Käthile head teed. härra Berman, teil on sõna. Lady Ashtoni kuulamisel ma tegelikult aru ei saanudki, kes vastutab äh, arenguabi instrumendi planeerimise ja rahastamise eest. härra Piibalks ma ütleksin, et äh, poliitika kujundamisest on tege-, rääkime me siin. mina täna vastutan siin programmeerimise eest üldiselt ja siis ma konkreetselt vastutan äh, arengufondi eest ja Cathy teenistus siis vastutab arenguabi, arengukoostöö instrumendi eest. praegu on olukord selline, aga kõik see praegu on veel äh, väljakujunemisel, välisteenistus on alles loomisel ja me peame leidma kõige parema lahenduse välisteenistuse ja minu teenistuste vaheliseks koostööks. härra Cashman, teil on sõna. suur tänu! volinikukandidaat, arvestades seda, et väidetavalt äh, on tegemist siin praegu võimu krabamisega teatud äh, peadirektoraatides välisteenistuse osas, kuidas te tagate selle, et arenguvaldkond äh, äh, seal äh, arv ei vähene, härra, teine küsimus veel. proua Sargentini, härra Berman esitas küsimuse ja te ütlesite, et Ashton vastutab arengu koostöö instrumendi eest, kas te olete asunud võitlusele selles nime, selles osas, sellepärast et praegu oleks võimalus ju lõpetada ära ületada see lõhe Arengufondi ja DCI vahel, sellepärast et eesmärgid on ju samad. kas te äh, võitlesite ja jäite kaotajaks, härra Piibalks? härra Piibalks saab sõna. ma ei ole täna veel arengukomisjon ega ma praegu ei saa võitlusi ei võita ega kaotada, ausalt öeldes. aga ma arvan, et me peaksime asjale lähenema mõlemalt poolt kui ma vastutan programmeerimise eest igas asjas, siis mul oleks vaja ka geograafilisi ametnikke Cathy Ashtonil samuti, sellepärast et arenguabi läheb kaugemale sellest, kas meil on siis vaja kahte haldusstruktuuri selle jaoks, ei, ei peaks olema. aga välisteenistusel on vaja ka ametnike liikmesriikide jaoks igakorrase liikmesriigi jaoks, nii et mulle tundub, et kõige parem äh, lahendus on see, et ma võtan horisontaalse vastutuse ja programmeerimisvastutuse. aga ega maailm ei lõppe, kui seda teeb ka välisteenistus. ma olen ju kolleegiumi osa aga kõik äh, probleemid tuleb lahendada Cathy Ashtoniga koostöös. kui mina vastutan, siis vastutus jah, lasub mul, aga Cathy, Cathy Ashton tegeleb ka sellega. ärge peljake, et arengupoliitika mõõde läheb kaduma, ei lähe. kaduma läheb see ainult siis, kui aastal kaks tuhat kolmteist ja arutusele tuleb uus eelarveperiood, on meil endiselt kaks instrumenti, aga raha ei ole rohkem. vot see on see kõige suurem sõda, mis tuleb maha pidada. ja see veel teie ametiaja jooksul aga minu ja Cathy Ashtoni vahel ei ole suuri eh, sõja kuulutamisi olnud. härra Mitchell, palun. president um... Äh,. Eh, volinikukandidaat, nendest küsimustest, mis me teile oleme esitanud äh,, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid ja kõik teisedki äh, tunnevad väga suurt muret selle asja pärast ma tahaksin eh, esitada ühe küsimuse, võib-olla te ei pea sellele täna vastata, aga pidage seda meeles. kui eh, kongressi liikmed lähevad välismaale, siis USA saatkonnad on seal selleks, et neid eh, toetada. meil on niimoodi, et komisjonil on olemas esindused ja komisjoni liikmeid toetatakse, aga kas kunagi on seal olemas ka sellised teenistused, mis toetavad parlamendisaadikuid niimoodi, et ka meie saame arenguriikides teha seda tööd, mida me tegema peaksite ja võib-olla te vastaksite sellele küsimusele mõni teine kord, aga pidage see meeles. niisiis, teil on võimalus vastata, volinikukandidaat. ma võin teile kinnitada, et arengukoostööpoliitika ei kannata seeläbi, et luuakse välisteenistus. see poliitika muutub aina tugevamaks, sidusamaks, Euroopa hakkab kõnelema ühisel häälel nii Euroopas sees kui ka väljas Äh, välisteenistuse konkreetne funktsioneerimine tuleb veel paika panna, Käti on see, kes valmistab ette projekti äh, kuskil äh, hiliskevadel ja ma loodan, et siis te saate head vastused kõigile küsimustele, mis teil on, aga kõik poliitikad, sa-, sa-, härra Barroso missioonikiri minule viitavad sellele, et me ei tee mingeid kompromisse arengupoliitika eesmärkide osas, ma saan aru, et äh, kuigi nende muutustega seoses inimesed küsivad, kas asjad ei lähe hullemaks, ma võin teile kinnitada, ei lähe. asjad saavad minna ainult paremaks ja palju sidusamaks mina äh, võitlen põhimõtete pärast ning äh, minu põhimõte on see, et Euroopa Liit peab olema tugevam ja ühiselt võidame kõik. aitäh! Äh, ja nüüd ma tänaksin nende kolleege küsimuste eest ja härra Piibalksit tema vastustuse, vastuste eest. ja nüüd ma annaksin siis volinikukandidaadile võimaluse lühidalt Äh, maksimaalselt siis viis minutit, äh, võtta see arutelu kokku. Äh, proua eesistuja, lugupeetud parlamendisaadikud, lõpetuseks võtaksin sõna läti keeles. nii et, et palun pange pähe kõrvaklapid, ma kasutan siis võimalust kõnelda ka oma emakeelt. <clears throat> Vispirms eh, es gribētu pateikties par šo. Kõigepealt eh, tahaksin ma tänada teid eh, selle võimaluse eest teiega kolme tunni jooksul mõtteid vahetada. loomulikult ei olnud see tänane kuulamine minu jaoks just piknik, aga samas, kui minust saab volinik, kes arengukoostöö eest vastutab, siis on see tänane arutelu mulle väga heaks aluseks minu töös ma pean tänast kuulamist nii minu sobivuse proovikiviks kui ka äh, edasiseks tööks oluliseks mõtteallikaks. ma olen ära kuulanud teie sõnavõtud ja nendest on mulle kindlasti abi minu tulevases töös ja aitäh järgmised viis aastat on arengukoostöös äh, nii võimaluste kui ka väljakutsete aeg Äh, maailma, jalgpalli maailmameistrivõistlused Lõuna-Aafrikas ja olümpiamängud Brasiilias äh, suurendavad inimeste huve nende probleemide vastu, millega seisavad silmitsi arengumaad äh, peamiseks probleemiks on see, et me ei saa lubada sadadel miljonitel inimestel taluda nälga sel ajal, kui meie oleme siin üle söönud. aastatuhande arengu eesmärgid tuleb saavutada see on ainus viis, kuidas me saame panna aluse äh, vaesuse väljajuurimisele. ma mõistan, et meil on vaja ülemaailmset koostööd selleks, et neid eesmärke saavutada, täpselt nagu meil on vaja sellist koostööd võitluses kliimamuutustega. Euroopa Liit saab aga mängida erilist rolli, Euroopa Liit Äh, annab praegu kuuskümmend protsenti ametlikust arenguabist. me teame aga, et me võiksime seda abi kasutada palju tõhusamalt. selleks on vaja koostööd tugevdada Euroopa Parlamendi, komisjoni ja liikmesriikide vahel. kahe tuhande viiendal aastal leppisime me kokku ühisavalduses, mille pealkiri on Euroopa konsensus arengupoliitika osas viis aastat hiljem peame me minema kaugemale, me peame kasutama neid võimalusi, mida Lissaboni leping meile loob ma tahaksin teile kinnitada, et kui mind valitakse sellele ametikohale, siis ma teen kõik, mis minu võimuses, saavutamaks neid tulemusi, mida minult oodatakse. ma tean, et paljud inimesed olid üllatunud, kui komisjoni president äh, valis mind arengukoostöö voliniku kandidaadiks. mida, energeetikavolinik? ja sellisest riigist, mis on uustulnukas arengupoliitika valdkonnas. loomulikult eelnev kogemus selles valdkonnas oleks olnud kasulik, aga ma sooviksin rõhutada, et mind hakkavad minu töös toetama Euroopa Komisjoni professionaalsed talitused, mis on pühendunud arengukoostööle. ja Äh, muide, ka Lätis on inimesi, kes on pädevad arengukoostöö valal, alal nii vabaühenduste sektoris kui ka ametliku arenguabi osas. Äh, minu kogemused energeetikavolinikuna äh, aitavad mind ka selles poliitiliselt väga tundlikus tegevusvaldkonnas, aga ma tahan rõhutada, et mul on tahe seda tööd teha kohusetundlikult. lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh võimaluse eest siin täna teie hulgas olla! kallid kolleegid, enne kui istungi lõpetame, tuletan meelde koordinaatoritele seda, et täna kell kaheksa, kell kakskümmend null null istungite saalis ASB üks G kaks toimub koordinaatorite suletud ustega taga toimuv volinikukandidaadi hindamise istung. suur tänu ja head õhtut!